Right, well... Eh, tere tulemast kõigile! ma arvan, et meil on siin praegu piisavalt saadikuid kohal selleks, et alustada oma tänast istungit. kõigepealt peame me kinnitama päevakorra. me oleme saanud endale päevakorda natuke lisaaega sellepärast et härra Trichet oli esmaspäeval meie komisjonis ja täna eh, seetõttu me SAB punkti ei pea käsitlema, aga kui vaja, siis me jätame selle Keskpanga aruande siis eh, siiski tänasele istungile, kui, kui inimestel on mingeid konkreetseid soove seoses selle punktiga. niisiis, eh, selle muudatusega kas kiidame päevakorra heaks, hästi, keegi ei ole vastu. nüüd äh, juhataja teadaanded, kõigepealt äh, tahaksin teile meelde tuletada, et äh, meie komisjoni järgmine kohtumine toimub Strasbourgis esmaspäeval, kaheteistkümnendal septembril kell seitse. päevakorra projekt saadetakse teile peatselt välja ning meie teine ja ning minu teine teadaanne puudutab äh, siis äh, triloogi kapitali kasvu teemal. Äh, see jõudis lõpule siis pärast kella kaheksa teile õhtul. ma arvan, et me oleme enam-vähem jõudnud nõukoguga esimesel lugemisel kokkuleppele. Äh, nõukogu soovib küll veel teatud reservatsioone selle teksti osas, mille üle me läbirääkimisi pidasime, konkreetsemalt siis ta äh, soovib reservatsioone äh, maksuparadiiside definitsiooni osas. meie sooviksime, et see definitsioon oleks suht-, suhteliselt lai laiem kui OECD kasutatud definitsioon, nii et, et me ootame nende kõneluste tulemusi ja äh, loodetavasti kirjaliku menetlusega jõuame varsti lõpule ja siis saame seda asja hääletada juba septembri teisel täiskogul. aga eks ma hoian teid asjade käiguga kursis. ning niisiis nii palju äh, juhataja teadaannetest ja nüüd läheme edasi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, eelarveprojekti juurde, hakkame arutama muudatusettepanekuid ja raportööriks on härra Ludvikson Äh, mul ei ole seda küll siin kirjas, aga ma tean, et äh, härra Ludvigson on selle raporti raportööriks, sest ta on sellel teemal korduvalt sõna võtnud, nii et, et äh, raportööril on sõna. aitäh I det yttrande i det budgetändringsförslag som vi eftermiddag ska rösta niisiis, ähm, me räägime praegu äh, eelarvest ja me hakkame seda raportit ka täna pärastlõunal hääletama, on äh, mõningad punktid, mida me tahaksime eriti rõhutada. kõigepealt on väga olulise, et uued järelevalveasutused saaksid piisavalt vahendeid selleks, et oma tööd tõhu-, tõhusalt teha nõukogu äh, on aga tahtnud äh, komisjoni esitatud äh, arve vähendada ja meie seda ei toeta. me sooviksime, et need järelevalveametid saaksid rohkem raha. oleks väga hea, kui me saadaksime selge signaali selle kohta on äärmiselt oluline, et me põhimõtteliselt oleksime üksmeelel selles, selles osas, et nendele järelevalveametitele tuleb anda täiendavaid vahendeid. teiseks, meil on äh, vaja usaldusväärset haldusaparaati, et seda süsteemi üleval pidada ja et need ametid saaksid tõesti tegutseda nii, nagu me oleme plaaninud. me peame Äh, vaatama, et äh, kõik need ametid oleksid oma ülesannete kõrgusel, samuti peame suurendama läbipaistvust ja kontrolli. see on eeltingimus, et reeglitest peetakse kinni ning äh, see on oluline ka majandusliku stabiilsuse seisukohalt. kolmandaks, me peame tegema palju rohkem selleks, et vältida maksudest kõrvalehiilimist Äh, sellel probleemil on väga palju äh, tahke ja paljudega nendest tahkudest saab tegeleda piiriülese koostöö raames. kõigepealt tuleb välja näidata, et meil on selles valdkonnas väga suured ambitsioonid, ma räägin siin fiskalise programmist, samuti äh, rahvusvahelisest koostööst selles sektoris. meil E, Euroopa Liidus on olemas selline väga hästi toimiv programm nagu konkurentsi ja innovatsiooniprogramm ja ettevõtete innovatsiooniprogramm, mis võimaldab ettevõtetel paremat juurdepääsu kapitalile. nõukogu tahab siin äh, kokkuhoidu säästa, tahab vähendada nendele programmidele eraldatavaid vahendeid, minu arvates on see vale lähenemine. see programm on suutnud luua vahendeid, mida meil on vajalik, mis meile on vajalikud, mida me peame täiel määral ära kasutama selleks, et säilitada seda hoogu, mis meil Euroopa majanduses on. väga oluline oluline on silmas pidada seda, et äh, väga paljudel väikestel ettevõtetel ei ole veel õnnestunud majandus- ja rahanduskriisist toibuda. niisiis tahaksin tänada variraportööri äh,, variraportööre suurepärase koostöö eest ja ma arvan, et me saame tulemusega rahul olla, aitäh! Uh, suur aitäh ja nüüd variraportöörid Astrid kõigepealt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 You're not being censored, Astrid. Ja, ja. Also noch welche, wie du siehst. Ça continue. Bon, euh, Madame la Présidente, euh, je voudrais dire tout simplement que je suis... seda ei ole kahjuks võimalik tõlkida sellise hirmsa heliga. Non, les paroles d'Astrid vont trouver beaucoup d'écho. võib-olla sa, Astrid, pead liberaalide juurde istuma. Le mien fonctionne sans... Ah non, non, non. Okay, all of you people all... out. siis Rahvapartei mikrofonid ei tööta. Mr Ach du Liebe, was möchtest du? Es ist dasselbe. Ich meine, geht ohne der plötzliche Starre geht. Oui, ça va, luxembourgeois. Alors, je... <laughs> jah, tundub, et äh, Luksemburgi keelt rääkides kõik läheb hästi, aga me oleme nõus raportööriga, me oleme kokku leppinud kõiges äh, variraportööridega ka mm, kompromissmuudatusettepanekute osas ja ma tahaksin veel ütelda, et äh, me tunneme uhkust selle üle, et taolised järelevalveametid loodud on. tegemist on võimalusega suuremat kontrolli kehtestada, kui me aga nüüd ei eralda piisavalt vahendeid neile asutustele, nii et nad saaksid äh, korralikult töötada, siis äh, põhimõtteliselt me takistame nende tegevust. see muidugi mõiste võiks äh, osadele meeldida, eriti neile, kes võib-olla nii head meelt ei tundnud nende ametite loomise puhul. seega ma arvan, et ilmtingimata on vaja vahendeid eraldada kõnealustele ametitele, võtame näiteks Luksemburgi, meie väikeses äh, riigis finantsteenuste kontrolli osas ja järelevalve osas me näeme, on tööl nelisada viiskümmend viissada inimest peaaegu. Euroopas aga samal tasandil ainult kuuskümmend. Inglismaal me teame, seal on võib-olla kaks tuhat inimest lausa tööl selles valdkonnas, võib-olla neid seal liiga palju ja võib-olla oleks selle koha pealt võimalik kokku hoida äh, Suurbritannias, aga ma usun, et äh, me peame ilmtingimata vahendeid suurendama ja üli, ülejäänud muudatusettepanekute osas, kompromisside osas me oleme nõus, aitäh! Uh, suur aitäh, Ole! aitäh! Karl Haglund, kes on äh, meie variraportöör ei saa täna siin kohal olla ja seetõttu esindan teda mina. me oleme hästi kursis ähm, Soome probleemidega ja Karl on siin väga oluline tegija, aga mm, seal on tulemas presidendivalimised ja on selge, et erakonnad peavad esitama oma kandidaadid ja nõnda edasi aga äh, me oleme nõus sellega, et selle raporti osas on tehtud väga head tööd, me oleme nõus ettepanekute ja kompromissidega, mille osas me oleme ühiselt kokku leppinud, nii et, et mingeid probleeme meil ei ole. tahaksin äh, kinnitada seda, mida proua Lulling ütles ähm, äh, toetuse kohta Euroopa järelevalveasutustele siin võivad asjad areneda väga vales suunas, kui me hakkame nendele ametitele mõeldud vahendeid vähendama on äärmiselt äh, oluline äh, pöörata tähelepanu mitte ainult arvudele, vaid ka kvaliteedile. Nende ametite tegevus peab olema kvaliteetne. ma igatahes leian, et nendele ametitele tuleks eelarvest eraldada rohkem vahendeid. ma tahaksin äh, öelda seda, et seda järelevalvetööd tuleb teha ju kahekümne seitsmes liikmesriigis, seetõttu väga oluline on ka selle töö koordineerimine ja nõukogu ettepanekud seda küll kuidagi ei soosi. ma sooviksin, et me toetaksime ka Eurostati, sellepärast et äh, meil on vaja teha väga palju statistilist tööd, me teame, millised probleemid meil statistika vallas on me äh, räägime sellest, et statistiliste andmete kvaliteet peab olema kõrge, aga seda kvaliteeti saab veelgi parandada ja ka selleks on vaja täiendavaid vahendeid. nii et, et töö on tõesti olnud suurepärane ja äh, liberaalide fraktsioon tänab teid selle töö eest. Um, aitäh. kas keegi ECR fraktsiooni nimel soovib sõna? ei. Sven? Uh, ma teen väga lühidalt tahaksin tänada raportööri ja ka variraportööre. tegemist on olnud tõesti väga kasuliku mõttevahetusega ning me oleme täiesti nõus raportööriga ja kompromissidega. tahaksin lihtsalt juhida tähelepanu sellele, et mis puudutab neid järelevalveasutusi, siis nõukogu ettepanek vähendada Äh, neid vahendeid isegi rohkem, kui komisjon seda on soovinud, on täiesti lubamatu. kui äh, vaadata, kui palju on ametikohti nendes järelevalveasutustes ja võrreldke neid ametikohtade arvuga riiklikes järelevalveasutustes, siis äh, siin on täielik korrelatsiooni puudus, me paneme nendele järelevalveasutusele üha rohkem ülesandeid ja kui me hakkame nüüd siin raha kokku hoidma, siis me peame äh, liikmesriigi tasandil tehtava töö palju tõsusama, tõhusamaks muutma. näiteks äh, minu äh, koduriigis peaaegu kaks tuhat inimest töötab ühes järelevalveasutuses, sama palju teises ning valitsus ei suuda otsustada, kuidas neid kahte ametit ühendada. olukord on tõesti naeruväärne ning näiteks Saksamaal on meil seetõttu praegu finantsjärelevalve alas tegevad viis äh, korda rohkem inimesi kui kõigis Euroopa Liidu järelevalveasutustes kokku. Ühendkuningriikides on olukord samasugune, samuti Prantsusmaal. nii et, et me tõesti ei tohi lähtuda siin sellest, et eh, nendele ametitele raha eraldamine on raha raiskamine. meil on vaja koordineerimist Euroopa tasandil ning eh, seetõttu on meil täielik õigus nõuda suuremat, eh, suuremaid summasid kui komisjoni esialgses ettepanekus, sellepärast et need ametid ise on ka nõudnud rohkem vahendeid, see ei ole midagi, mida meie lihtsalt oleme siin välja mõelnud, me tugineme ametite enda soovidele ja nende poolt esitatud põhjendustele ja me peame hoolitsema selle eest, et tõesti need meie poolt soovitud arvud ka läbi läheksid, aitäh. Eh, Miguel Portas järgmisena. Eh, eh, aitäh. ma olen üldiselt nõus nende märkuste ja ettepanekutega, mis siin on kõlanud. eriti olen ma nõus sellega, et Äh, tuleb äh, eraldada äh, rohkem vahendeid ametitele, samuti tuleb pöörata rohkem tähelepanu võitlusele pettusega, samuti tuleb tugevdada tööd statistika vallas. aga paar asja valmistab mulle ka muret härra Kiigold rääkis siin just, et need arvud või need summad, mis ametite jaoks on mõeldud, on äh, summad, mida need ametid ise nõudsid mina ei ole päris kindel, milliseid kriteeriumeid siin kasutati, milliste kriteeriumite äh, alusel äh, nende summadeni jõuti. aga nüüd ma saan aru, et need arvud tulevad nendelt ametitelt endilt. aga on ka üks ettepanek, millega ma kohe üldse nõus ei ole, see puudutab konkurentsivõime ja innovatsiooniprogrammi. raportööri ettepanek on, et et suurendame seitsmekümne miljoni võrra maksete signeeringuid, aga äh, kulukohustuste osas nagu ei toimu mitte midagi. minule teeb muret see, et et arvestades seda kon-, konteksti, milles me kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet arutame, arvestades seda äh, ei saa ma aru, milleks on vaja neid vahendeid nii palju, neid maksete assigneeringuid nii palju suurendada. loomulikult komisjon peaks teadma, millised on vajadused maksete vallas, aga ma arvan, et meie küll ei peaks nõudma nende maksete suurendamist minu, minu meelest ei ole vaja äh, eraldatavaid summasid äh, oluliselt suurendada, see on ainuke vastuväide, mis mul sellele ettepanekule on, aitäh. aitäh, Astrid, kas sa soovid äh, veel kord sõna võtta või ei? kas sa soovid veel kord sõna võtta? kõik variraportöörid on nüüd sõna saanud. ei, ei, ma olen juba kõik ära öelnud Les gars sont perdus du temps, Madame la Présidente hästi, siis saab sõna jällegi raportöör. aitäh äh, mul tegelikult ei olegi eriti midagi lisada. me oleme läbi vaadanud kõik need kompromiss, äh, kompromissid ja oleme tõesti püüdnud oma seisukohti lähendada nii palju kui võimalik ja oleme vaadanud, mida annab ära teha, me teame, et majanduslikus mõttes ei olu-, ei ole olukord sugugi lihtne. aga me üritame eh, vahendeid eh, suurendada ning ma tõesti tahaksin tänada variraportööre nende töö eest, aitäh! aitäh! niisiis, me hääletame seda raportit täna pärastlõunal ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab hasartmänge internetis ja raportöör on proua Okoni. Sophie, palun. jah, suur aitäh. tahaksin kasutada seda võimalust ja soovida kõikidele head tööaasta algust tegemist on siis interneti hasartmängudega ja ma tahaksin tänada eelkõige kõiki kolleege, kes oma muudatusettepanekud esitasid. me oleme tööd teinud selle nimel, et välja töötada kompromissmuudatusettepanekud, eesmärgiks oli jõuda selge kooskõlastatud dokumendini ning ma usun, et me oleme selle eesmärgi ka saavutanud. enne kui tulen peamiste punktide juurde, tahaksin meelde tuletada, millest me täpselt räägime interneti hasartmängude sektor on selline, kus aastased tulud ületavad kuus miljardit eurot, see oli siis aastal kaks tuhat kaheksa, ning Euroopa katab nelikümmend viis protsenti maailma turust interneti hasart, hasartmängud äh, katavad seitse koma viis protsenti üldse hasartmängude sektorist ning äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastaks nende osakaal kahekordistub. seega on tegemist äärmiselt olulise sektoriga ja me peame sellele suurt tähelepanu pöörama, nagu paljud kolleegid äh, juba ka muudatusettepanekute esitamisel rõhutasid, me peame võitlema selle vastu, et interneti hasartmänge kasutaksid ära mm, kasutatakse ära ebaseaduslikel eesmärkidel. selleks me peame tagama parema koostöö kõikide osapoolte vahel, ettevõtjate vahel, järelevalveasutuste vahel, komisjoni ning Europoli vahel. me peame samuti kehtestama eh, normid, mille abil on võimalik pettust ennetada ja sellele jälile saada, me peame eh, välja töötama võitlusskeemid äh, rahapesu ning äh, organiseeritud kuritegevuse vastu nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasandil. ja nagu Pascal Canfin ka ette pani, peaksime ka minu meelest koostama registri ebaseaduslikult tegelevatest ettevõtetest. teiseks tahaksin rääkida selleks, sellest, et me peame piisavalt vahendeid eraldama selleks, et võidelda ebaseadusliku pakkumise vastu, selleks on vaja, et seaduslik pakkumine oleks äh, äh, paremas äh, olukorras, me peame tagama piisava reguleerituse hasartmängude osas, me peame tagama riigi osaluse, kas riigi monopoli või siis tagama mängude täieliku kontrolli kõikides liikmesriikides me peame välja töötama miinimumühised standardid eh, selleks, et kaitsta nii tarbijaid kui, kuid samuti on meil vaja ka eh, norme vastutuse küsimustes. samuti tuleb silmas pidada mängudest sõltuvusse sattumise küsimust ning alaealiste eh, mängimist. Theodor Skilakakis tegi ettepaneku äh, läbi viia uurimusi äh, selles valdkonnas ja ma arvan, et tegemist on väga hea ettepanekuga. samuti tuleb ette näha kontrollimeetmeid, äh, mida saaks rakendada siis registreeri-, internetis registreerimise käigus, Sari ja Saia tegi sellealase ettepaneku Eh, ning lisaks sellele tahaksime eh, peatuda eh, spordi ning kihlvedude vahelisel seosel. ühest küljest tuleb tagada spordivõistluste korraldaja, kihlvedude korraldaja ning võimude omavahelised suhted, Euroopa Liit peab siin olema eestvedajaks, sellepärast et mängus on piiriülesed küsimused ning see tähendab seda, et ka koostöö peab olema piiriülene meil peab olema ühine definitsioon rikkumiste osas Euroopa Liidu tasandil ning Euroopa Liit eh, peab samuti toetama neid algatusi, mis teevad eh, spordiettevõtjad ning kihlvedude korraldajad. eriti selles osas, mis puudutab pettusevastast võitlust ja sellest, eh, sellealase teadlikkuse tõstmist. Euroopa Liit peab tagama koordineerituse mm meil on äh, uus artikkel sada kuuskümmend viis ka aluslepingus, äh, mis meid äh, selleks üles kutsub. ja lõpetuseks kihlvedude ning hasartmängude osas me teame, et tegemist on tuludega, mis jaotatakse riigis ümber, hiljem üldhuvidele läheb osa neist tuludest, osa kultuurisündmustele, osa spordile ning me peame seda, sellist vahendite kogumist toetama nii et meie sooviks on, et komisjon äh, uuriks, kuidas juriidiliselt tagada taoliste vahendite jätkumine, seda äh, spordi toetamiseks ja ka mm, äh, just amatöörsportluse toetamiseks ja ma tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kes puhkuse ajal muudatusettepanekutega tegelesid, suur aitäh teile kõikidele! suur aitäh ja nüüd saab sõna Jaani Padar aitäh! et kõigepealt minu tunnustus proua raportöörile, proua Okonile sellise meeldiva koostöövaimu loomise eest. ja e, mis ma sooviksin siis e, veel juurde lisada, et, et üldiselt e, meeldiv on tõdeda, et kõik poliitilised fraktsioonid suhtuvad sellise sarnase veendumusega hasartmängude korraldamisse ja sellesse, et, et hasartmängude korraldamine, et ta kaasas, kaasab endaga kindlasti eh, palju riske ja palju ka võimalusi. ja eh, sotsiaaldemokraatide nimel, sotsiaaldemokraadid on siin teinud muudatusettepanekud eelkõige, mis, mis puudutavad tarbijakaitse küsimusi eh, ja on meeldiv tõdeda, et tegelikult kõiki meie muudatusettepanekuid on kompromissettepanekutes arvestatud, nii et me võime tuli tänase raporti käitlemiskäiguga väga rahul olla. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Sterks. suur aitäh mina tahaksin tänada raportööri, ma arvan, et äh, raportöör on äh, teinud väga head koostööd äh, kõigiga, kes on teinud muudatusettepanekuid. ma arvan, et muudatusettepanekud on väga huvitavad, mille üle me varsti hääletama hakkame. Ehm, me palusime Euroopa Komisjonil uurida seda, kas regulatiivraamid raamistik on vajalik Euroopa tasandil selles küsimuses ja seetõttu ma arvan, et oleks huvitav selle teemaga ka tegeleda. olles äh, seda ka öelnud, äh, siis äh, pean ütlema, et internetipõhised teenused on piiriülesed oma iseloomult ja seetõttu me tahame näha, kas oleks võimalik lisada lisandväärtust Äh, siin valdkonnas. lähimuspõhimõtte austamine on loomulikult ääretult oluline, aga samas ei tohiks me unustada ka seda, et äh, Euroopa Kohus äh, on langetanud otsuse, kus ta ütleb, et tegemist on teenusega, internetipõhised hasartmängud on teenused, mis peavad vastama teenuse pakkumise põhireeglitele. see tähendab aga seda, et liikmesriik Euroopas äh, paika pandud reeglite kohaselt on äh, mm, seotud teatud piirangutega internetipõhiste hasartmängude puhul ja Euroopa Kohus on öelnud, et piirangud võib kehtestada avalikkuse huvides, ehk siis liikmesriigid peavad põhjendama oma tegevusi ja nad peavad selgitama, miks teatud meetmeid on tarvitusele võetud, kui neid on võetud, ning peavad põhjendama seda, kas nad on proportsionaalsed või mitte eesmärgi saavutamiseks. niisiis, mina arvan, et äh, Eh, see on valdkond, eh, kus täielikku keeldu on väga eh, keeruline rakendada. ma arvan, et me peame õigussektori samamoodi siia kaasama ja me peame kaasama ka need inimesed, kes soovivad internetipõhistes hasartmängudes osaleda. me peame seda kõike arvestama ja võtma arvesse ka ebaseaduslikku aspekti, näiteks rahapesu aspekti, mis sellega seoses esile võib kerkida me pooldame struktureeritud koostööd riiklike regulatiivasutuste vahel. ma arvan, et tegemist on küsimusega, kus äh, me äh, saame kogemusi vahetada, riigid saavad äh, vaadata, kus on nende probleemid ja püüda leida neile lahendusi võimalikult hästi. ja me kõik saame sellest protsessist üht-teist õppida. Äh, siin on räägitud tarbijakaitsest juba erinevate kolleegide poolt ja need on väga olulised põhimõtted, äh, millele tuleb kindlaks jääda. kui nüüd äh, rääkida spordi ja hasartmänguluse vahelisest seodest, seosest, siis me peame seda väga hoolikalt jälgima, nagu raportöör ka ütles, siin on tegemist rohkema kui spordiga me räägime siin väga suurtest rahasummadest, mida saadakse hasartmängudest tuluna ja me tahame, et seda tulu kasutatakse headel eesmärkidel ja me ei taha, et see tulu ka ära kaob, sellepärast et see võib endaga kaasa tuua negatiivseid tagajärgi, mida mitte keegi äh, ei tervita ju võib-olla täiskogul äh, saame me äh, seda punkti veelgi edasi arendada ja parendada ja hasartmängudest äh, saadav tulu ja selle positiivne kasutamine on midagi, mida me võiksime täiskogul veel arutada, me ei peaks rääkima mitte ainult äh, spordist, vaid ka kultuurist ja selle aspekti ka raportisse panema. aga täna pealelõunas hääletuse osas ma mingeid probleeme ei näe ja ma tahaksin veel kord tänada proua raportööri suurepärase koostöö eest, aitäh! suur aitäh, kas äh, keegi soovib sõna ECR nimel? roheliste nimel? Äh, Sven, palun. jaa, aitäh, ma teen väga lühidalt, äh, ma tahaksin tänada raportööri, Pascal ei saa täna siin olla, äh, ta on variraportöör, aga ta tänab teid selle eest, mida te tema muudatusettepanekute osas ütlesite. üldiselt oleme samadel seisukohtadel ja fraktsioonina oleme veidi skeptilised selles osas, mis puudutab asjade keelustamist. loomulikult peab mõtlema väärkasutuse küsimusele ja selle vältimisele ja selle piiramisele aga ma arvan, et ei saa eh, isikuvabadusi liigselt moraliseerida ja tegemist on tundliku küsimusega. meie jaoks on oluline mainida ka seda, et eh, eh, hasartmängudest saadavat tulu kasutatakse paljuski sotsiaalsetel eesmärkidel. loomulikult me ei tohi olla naiivsed selles osas, mis puudutab hasartmängude sõltuvust, tekitavust ja ma arvan, et selles küsimuses on meil üsna ühine äh, seisukoht, nagu te ka ütlesite. aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Šontis. suur aitäh, proua esinaine! ka mina tahaksin tänada raportööri selle suurepärase töö eest ning tema väga tundliku lähenemise eest teemale. Need muudatusettepanekud, mille paljud kolleegid erinevatest fraktsioonidest on esitanud, on midagi, mida mina saan toetada, sellepärast et need liiguvad positiivses suunas ja aitavad probleeme lahendada. teatud liikmesriikides, kaasa arvatud minu koduriigis ja Türgis ja ka teistes riikides, on kätte jõudnud äh, kriis äh, selles osas, mis puudutab äh, professionaalset jalgpalli ja seda sellepärast, et mängud on ette kokku lepitud, mängide tulemus on ette teada. me oleme seda ka juba Saksamaal näinud. probleem seisneb selles, et meil on vaja tugevamat õiguslikku raamistikku. keeruline on sellist asja lihtsalt ära keelata, sellepärast et praegu on see, mis toimub, toimumas üleilmsel tasandil Äh, kihlveokontoreid äh, on võimalik äh, näha nii Aasias kui mujal ja nad korraldavad kihlvedusid näiteks Euroopas toimuvate spordiürituste puhul ja seda kõike on väga keeruline kontrollida, aga ma olen nõus kolleegide ja raportööriga, sellepärast et me räägime majandustegevusest, mis on väga spetsiifiline, väga spetsiifiline oma iseloomult. me ei tohiks liiga kaugele minna aga me peame seda vähemalt meeles pidama, et eh, hasartmängudest eh, me saame raha selleks, et toetada amatöörsporti, aga samas me ei tohi unustada seda, et lõppude lõpuks on tegemist eh, tegevusega, mis hõlmab ja mõnikord ka varjab ebaseaduslikku tegevust, rahapesu, kartellitegevust ja nii edasi ma ei hakka pikemalt äh, nendest asjadest rääkima, aga ma tahaksin omalt poolt teha ettepaneku muudatusettepanekute osas. Äh, nagu ma ütlesin, siis äh, ma saan väga paljusid muudatusettepanekuid toetada, aga mulle meeldiks see, kui meil oleks äh, üle-euroopaline teenistus, mis tegeleks spordi väärikuse ja aususega, see muidugi iseenesest probleemi ei lahenda, aga see aitaks äh, silma peal hoida sellel, mis toimub ning aitaks meil välja töötada koordineeritud lähenemisi sellele probleemile kui me täna äh, piirdume oma tegevustega ainult riiklikel tasanditel, siis ma arvan, et me ei saa seda probleemi tõhusalt lahendatud, aitäh. suur aitäh, nüüd on veel kolm sõnasoovijat ja nüüd on neli-viis ja siin antakse järjest rohkem märku ähm,. Ole Schmidt, Vene Längen äh,, Sari Essaia äh, ja proua Pitikainen. kas on veel sõnasoovijaid? kõigepealt saab sõna Liiam. jah, aitäh äh, tahaksin äh, rääkida kompromissettepanekutest. Äh, mis meile saadeti. mina oleksin äh, tahtnud rõhku panna oma muudatusettepanekutes rõhku teatud punktidele, mis on äh, minu meelest eriti olulised. esiteks, äh, internetipõhiste hasartmängudega kaasnevad suuremad ohud kui traditsiooniliste hasartmängudega ning selleks on vaja võtta meetmeid Euroopa Liidu tasandile, et võidelda ebaseadusliku pakkumise vastu, sõltuvuse vastu, alaealiste mängimise vastu, kuritegevuse vastu ning kaitsma ka sporti. teiseks, peab olema liikmesriikidel võimalus äh, valida internetipõhiste hasartmängude keelamise vahel, äh, riikliku monopoli vahel ja turu avamise vahel. kolmandaks, kui äh, turg avatakse, siis oleks soovitav, et viidakse sisse litsentsisüsteeme, mis põhineb väga konkreetsetel nõuetel, mis esitatakse äh, ettevõtjatele ning neljandaks on vaja samuti äh, tõhusamat koostööd võitlemaks pettuse ning äh, muu kuritegevuse vastu, mis on seotud äh, internetipõhiste hasartmängudega. kõik need mured on aga sisse läinud ka muuda-, kompromissmuudatuse ettepanekutesse ning ma loodan, et täna pärastlõunasel hääletusel neid ka laialdaselt toetatakse, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Björn Langen Äh, tundub, et nüüd mikrofon toimib. aitäh! Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kolleeg juba ütles, et me äh, räägime siin ähm, liikmesriikide ähm, poolsest lähenemisest ähm, ma arvan, et meil on kaks valikut siin praegu äh, ja äh, hasartmängud äh, õitsevad praegu ja me peame turu avama, see on parim lahendus praegusel hetkel, me peame tagama, et ei oleks ebaseaduslikku hasartmängurlust. Kui nüüd mõelda monopolidele, siis ma võin Saksa kogemusest rääkida ja öelda, et need ei osutunud edukaks Saksamaal ühesõnaga, Saksamaal selline tegevus ei toonud kaasa olukorra muutust. proua Koni on tulnud välja mõistliku lahendusega. ma usun, et kui vaadata noorsooküsimusi, tarbijaküsimusi, eh, spordi kaitsmist, eh, kontrollitud juurdepääsu turule, siis ma usun, et me võime kõik need erinevad eh, aspektid kokku tuua võib-olla võiksime panna paika mingisuguse süsteemi, mis võtaks arvesse liikmesriike, äh, see aitaks ehk äh, vähendada ebaseaduslikke hasartmänge, ma arvan, et sellist mudelit me saaksime toetada. kui me räägime ebaseaduslikust äh, hasartmängust kui sellisest, siis kihlveod spordisündmuste puhul on midagi, millega me peame kindlasti tegelema ning me peame äh, Äh, võtma arvesse noh, kihlvedudega äh, kaasnevat äh, tohutut käivet. ma arvan, et me peame tegelikult keskenduma hasartmängudele finantsturul ja mitte sellele, mida tavakodanikud teevad spordisündmuste puhul järgmine kõneleja, palun, suur aitäh, äh, mina pean tunnitama, et mina iga nädal äh, tegelen hasartmängulusega, äh, ma olen väga entusiastlik, mulle meeldib võita, ma ei tee seda küll veebipõhiselt, vaid otse. mina tahaksin igal juhul tänada raportööri ja eriti just lõike kuus osas, siin on erinevaid muudatusettepanekuid, ma arvan, et meil on probleem, kui hasartmängutööstus kasutab või väärkasutab äh, spordisündmusi üle kogu Euroopa ilma midagi selle eest maksmata. ma ei mõista, äh, kuidas selline asi äh, toimida saab kui näiteks Maltal või Küprosel tehakse kihlvedusid minu koduriigi jalgpallimatši osas, Äh, mina äh, äh, osalen hasartmängus veebipõhiselt mm, ja nemad teevad samamoodi ja maksavad küll selle teenuse eest, aga ei maksa meie riigile selle matši üle kihlvedude tegemise võimaluse eest mingit tasu loomulikult on äh, täielik keelustamine võimatu, aga meil peaks äh, olema paigas rangemad reeglid, aga ma ei ole päris kindel, kuidas see kõik toimima saab hakata. võib-olla raportööril äh, on mingisugune arusaam sellest, kuidas seda võiks toimima panna, sest sest tegelikult ollakse seadusandjast alati üks samm eespool ju. proua Essaia, palun suur aitäh, proua esinaine ning äh, suur aitäh mm, proua Okunile samamoodi suurepärase tehtud töö eest. mina olen ka esitanud mitmeid muudatusettepanekuid ning need on äh, väga hästi arvesse võetud ja sisalduvad praegu kompromissettepanekutes. Olle Schmidt ütles, et äh, spordielu äh, väärikus on oluline asi äh, ja äh, see on siin raportis ka väga hästi välja toodud äh, sport ei tohiks äh, muutuda äh, hasartmängu tööriistaks. Äh, spordil on omad väärtused ja need väärtused on väga olulised. on veel üks küsimus, mida ma tahaksin tõstatada, nimelt hasartmängulus ei ole sarnane muudele äh, ettevõtlusharudele ning äh, hasartmängude valdkonnas tuleb äh, panna paika äh, võimalused tegeleda ebaseadusliku tegevusega ning äh, võimalused kaitsmaks haavatavaid gruppe, nagu näiteks äh, alaealised või teised, kellel näiteks on probleeme äh, hasartmängudega äh, ning Euroopa Liidu koordineeriv roll on ääretult oluline, sellepärast et liikmesriigid peavad olema võimelised valima endale oma tee, kuidas reguleerida hasartmängude mängimist. ja kui liikmesriigid tahavad äh, riigi monopoli kehtestada, siis see peaks olema lubatud. suur aitäh ja nüüd on üks sõnasoovija veel olnud, palun äh, Eh, härra Stilakakis. aa ei, ma vabandan, Sirpa soovib kõigepealt sõna, tema saab kõigepealt sõna ja siis saate teie uuesti sõna. suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin liituda kolleegidega ja tänada proua Koniit suurepärase tehtud töö eest selle raporti küsimuses. ta on Äh, võtnud arvesse paljusid häid muudatusettepanekuid. mina äh, tahaksin rõhutada ainult kolme äh, aspekti siin arutelus. kõigepealt võttes arvesse selle majandussektori ja teenuse erineva, ise, ise, iseloomu, siis meil on vaja väga tugevat regulatsiooni. liikmesriikide jaoks peab olema paigas tugev lähimuspõhimõte ja ma arvan, et äh, me äh, peaksime ähm, äh, monopolistlike struktuuride küsimusega kindlasti tegelema, need on midagi, mida on võimalik kaitsta ja need on head, sellepärast et sealt tulevat raha kasutatakse mitte ainult spordi edendamiseks, vaid ka kultuuritegevuseks, noorsootegevuseks ja haavatavate isikute kaitseks. teine asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et meil on vaja üle-euroopaliselt rohkem seadusandlust ning äh, äh, rahvusvaheline üleilmne hasartmängulus on kõige olulisem punkt. Ähm, ma loodan, et me võiksime teha koostööd selle komisjonina kolmel suunal selleks, et tagada see, et äh, neid punkte ka täiskogul arvestataks. kõigepealt tuleb osalejate identifitseerimisega äh, tegeleda, ma arvan, et me peaksime kasutama ähm, olemasolevaid krediitkaardimehhanisme ja pangamehhanisme äh, ja me peame tagama selle, et äh, hasartmängijal ähm, võiks olla ainult üks konto hasartmänguteenuse pakkuja juures, see on väga oluline aspekt, kui me räägime rahapesuvõimalusest ning muudest hasartmängudega seotud probleemidest ja äh, siia tuleb lisada ka äh, mängijate kaitse, peaks olema kohustuslik äh, panna paika maksimaalne kaotuse määr mm, mängija kohta ja seda ei tohiks kunagi ületada. kui mängija paneb enda jaoks paika selle maksimaalse kaotuse summa ühe eh, teenusepakkuja juures, siis eh, Äh, see teenusepakkuja peaks olema kohustatud äh, saatma selle informatsiooni edasi teistele äh, ettevõtjatele mm, selleks, et vältida olukorda, kus ühe teenusepakkuja juures saab limiit täis ning inimene läheb teise ettevõtja juurde ning hakkab oma raha otsast peale jälle kulutama. ehk siis niipea, kui Äh, punane tuluke sütib ühe ettevõtja juures, äh, ei saa mujale ka mängima minna selleks, et äh, see äh, tõhus äh, oleks ja siin tuleb nüüd mängu pettuse vastane tegevus, rahapesu vastane tegevus ja sellealane seadusandlus ja selle jõustamine ning sellega on seotud ka maksutulu riikides. ma arvan, et selle kõige taustal me peaksime tegema tööd selle nimel, et mis tahes ettevõte, mis pakub hasartmänguteenuseid, peab olema Euro Euroopa Liidus registreeritud ettevõte. meil on häid näiteid selliste mehhanismide osas, kui me räägime krediidireitingu agentuuridest äh, ja teistest finantsasutustest, äh, meil on olnud äh, täpselt samasugused arutelud nende puhul ka, üleilmsel tasandil me ei saa sundida neid Euroopa Liidu tasandil registreerima, aga jaa, tegelikult saab teha, neid saab jälgida ähm, võib olla küll probleeme, kuidas äh, internetikeskkonnas äh, seda kõike hallata ja jälgida saab, aga see ei tähenda seda, et me üldse proovimagi ei peaks. Mm, me äh, oleme seda juba teinud intellektuaalomandi õiguste kaitses ja kultuurivaldkonnas, niisiis sealt me saaksime õppida ja, ja proovida vähemalt midagi ette võtta. ja nüüd teiseks tuleb mängijad identifitseerida kaotuse suurused tuleb paika panna ning kolmandaks äh, tuleb kindlasti pöörata tähelepanu järelevalvele, riiklikul tasandil peavad olema järelevalveasutused ning Euroopa tasandil peavad, peab olema paigas äh, struktuur, mis äh, jälgib siseriiklike jälg-, järelevalveasutuste tööd, et tegeleda probleemidega, kui need esile kerkivad. suur aitäh ja nüüd saab sõna Theodor. aitäh! ma tahaksin samamoodi tänada raportööri. me teame, et äh, hasartmängude mängimine äh, on midagi, äh, mille puhul võib näha, et mida rohkem seda tehakse, seda rohkem on sotsiaalseid probleeme, näiteks sõltuvusprobleemid või poolkriminaalsed tegevused. veebipõhised hasartmängud tähendavad seda, et vanad tegevusmudelid näiteks riiklikud äh, äh, hasartmängumonopolid ei ole enam äh, pikaajaline jätkusuutlik lahendus probleemile, sellepärast et siseriiklikud monopolid on ebaolulised, kui internetipõhine hasartmängulus järjest suureneb. seetõttu on vaja tugevat regulatsiooni, üle-euroopalisi õigusakte selleks, et selle küsimusega tegeleda. minu koduriigis Kreekas eh, on kummaline olukord. Eh, riiklik eh, monopol privatiseeritakse sajaprotsendiliselt. erastamisprogrammi raames ning samal ajal valitsus soovib anda sellele Äh, äh, tahab sellele anda tegevusloa veel kümneks aastaks monopolile. Äh, see tähendab seda, et meil saab olema tohutu suur erasektoris tegutsev monopol ning sellel saavad olema erinevad eesmärgid ähm, see tähendab seda, et ähm, Äh, saab olema probleeme, kuna internetipõhine hasartmängulus areneb pidevalt. seetõttu ma arvan, et meil on vaja üle-euroopalist poliitikat, me peame tegelema selliste küsimustega nagu äh, mängurlussõltuvus äh, ja muud sarnased probleemid, riiklikel monopolidel ei ole mingisugust põhjust näiteks sõltuvusprobleemidega tegeleda, nad ei ole seda ka teinud. ja seetõttu komisjon ja olgem ausad, äh, sõltuvus äh, on ühesugune kõikides riikides, Kreekas või Rootsis. Äh, me peame selle küsimusega tegelema ja mina usun, et komisjon peaks algatuse omalt poolt välja käima ning formuleerima ettepanekud ning algatused jõulisemad, kui nad kui ta on siiamaani teinud. me ei saa äh, anda mm, Euroopa Kohtule äh, ainult ülesannet äh, hasartmängude valdkonnas otsuseid langetada. suur aitäh, ma teen omalt poolt lühikese sõnavõtu, mul on väga hea meel, proua Kuni, selle üle, et te mm, minu muudatusettepanekut kompromissidesse kaasasite on teatud küsimusi, võttes arvesse selle arutelu äh, iseloomu, eriti mis puudutab äh, kriminaalset äh, tegevust ning äh, matšide eelnevat kokkuleppe äh,, leppimist, ma tean, et Kreekas äh,, Soomes ja Itaalias on suvel selliseid probleeme olnud äh, ja seetõttu meil on vaja üle-euroopalist tegevust selles vallas ja huvitav oli näha, et äh, veebipõhine sport äh,, spordiga seotud äh, hasartmängulus äh, oli kahe tuhande kaheksandal aastal äh, väärt tohutu suuri summasid äh, me peame siis tegelema kriminaalsete probleemidega, mis toob endaga kaasa liikmesriikide jaoks maksutulu vähenemise, me peame tugevamalt tegutsema, jõulisemalt tegutsema selles valdkonnas ja ma tean, et mõned liikmesriigid on väga närvilised selle taustal, Äh, mina arvan, et üle-euroopaliselt ei peaks midagi ette kirjutama, peaksime ütlema, et kõik liikmesriigid äh, peaksid äh, siseriiklikusse õigusesse panema paika kriminaalsed sanktsioonid selleks, et nende probleemidega tegeleda. kui me sellega ei tegele, siis need probleemid jätkuvad, me näeme ka tulevikus kriminaalseid tegevusi spordimaailmas, matšide tulemuste eelnevat kokkuleppimist ja nii edasi. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et inimesed on nõus sellega, et see tööstusharu peab tegema ära rohkem oma kannatusspordi edendamiseks kui me saame kakskümmend üks, üle kahekümne ühe miljardi dollari tulu sellest sektorist, siis miks me ei peaks natukene sellest eraldama äh, amatöörspordile? Äh, te palusite proua Koni komisjonil äh, uuringutega välja tulla, ma arvan, et meil ei ole vaja ainult uuringuid, vaid ka tegevusi ja äh, me Äh, härra Balsi äh, raportis äh, tegeleme ka spordiga ning me kindlasti tõstatame selle teema ka seal. aga mul on väga hea meel selle üle, et te oma raportis minu tõstatatud küsimused arvesse võtsite, meil on vaja rohkem toetust amatöörspordile ja nüüd ma lõpetan ja annan sõna uuesti teile, proua Okuni. suur aitäh, head kolleegid nagu kolleeg Padar, äh, nii tunnen ka mina head meelt selle üle, et me oleme jõudnud äh, fraktsioonide vahel konsensuseni selle väga olulise dokumendi osas ning äh, muidugi ma mõistan kõike seda, millest te rääkisite, ma saan aru teie erinevatest arvamustest ja mõtetest, mis on seotud ka ebaseaduslike ning ebaseadusliku tegevuse pettusega, kokkulepitud mängutulemustega, noortega kes mängivad ning ka spordi kui sellise terviklikkuse küsimusega seotust. Äh, Olle Schmidt ja Bruno McCarthy rääkisid sellest mis puudutab aga mängudest äh, ning ähm, kihlvedudest tulenevat tulu, siis selles osas ma olen veendunud, et tulude ümberjagamine peab leidma aset niimoodi, et priviligeeritult oleks just äh, rahvasport ning amatöörsport Äh, ja mult küsiti seda, et milline peaks olema see meetod, mil moel tagada äh, juriidiliselt tegelikult, et taoline rahastamine aset leiaks. Äh, mina leian, et praegu on juba olemas teatud vahendid, mille abil juriidiliselt tagada vahe, raha õiges suunas liikumine. komisjon praegu ka uurib erinevaid viise ja üritab välja selgitada, milline neist on kõige, kõige asjakohasem ja mis sobiks kõige paremini Euroopa tasandil. nüüd, mis puudutab rikkumisi ning äh, sanktsioone, proua McCarthy, siis eh, mina oleksin tahtnud siin raportis, et meil oleks ära toodud ühtne määratlus eh, nii eh, sanktsioonide kui ka rikkumiste osas, see on üks olulisemaid aspekte ja minu meelest on see tõesti äärmiselt oluline, ma arvan, et tegemist on võib-olla esimese peamise eesmärgiga siin selles raportis ja seejärel oleks vaja veelgi ambitsioonikamaid äh, dokumente, mis seda kõike toetaksid. suur aitäh! me hääletame selle raporti üle samuti täna pärastlõunal. niisiis äh, te ilmselt teate juba, millised need kompromissmuudatused on, mille üle me hääletame. nüüd läheme aga päevakorrapunkti number viis juurde ma näen, et Sven tormab oma kohale tagasi. niisiis, me hakkame rääkima siis äh, eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi teemal. ning äh, ma leppisin raportööriga kokku, et mina juhatajana äh, siis teen sellise väikese sissejuhatuse ja siis äh, tähendab, ma räägin sellest tekstist, mida me oleme nõukogu ja komisjoniga arutanud ja siis äh, edasi saab sõna Sven. aitäh. kolleegid. meil toimus tegelikult variraportööridega sellel teemal väga konstruktiivne kohtumine Äh, jutt käib siis emaettevõtjatest ja tütarettevõtjatest ning äh, sellel kohtumisel me jõudsime arusaamisele, et, et tegemist on siseturu väga olulise kom-, komponendiga. ettevõtted, mis tegutsevad äh, piiriüleselt, neid ei tohi mõjutada topeltmaksustamine, aga samas me räägime ka nende ettevõtete tegevuse tulud eh, koduriiki tagasitoomisest ja siin on võimalusi kuritarvistuseks, arvestades seda, et riiklikud maksusüsteemid on väga erinevad, maksumäärad on erinevad. Eh, äriringkonnad on eh, rääkinud isegi sellest, et mõningatel juhtudel esineb nõnda öelda topelt mittemaksustamist, mis tähendab seda, et ei emaettevõtja ega tütarettevõtja tegelikult maksu ei maksa ning äh, äh, paljudes riikides on maksumäärad tõesti väga madalad. proua eesistuja, ma tahaksin teid tänada selle eest, et me saame seda teemat arutada ja esitada muudatusettepanekuid. ma olen meie soovid edastanud ka nõukogule ja komisjonile ning nad on öelnud, et topelt mittemaksustamine ning kõige madalam võimalik maksemäär on midagi sellist, mis äh, praegu ei tule kõne all. liikmesriigid äh, peavad oma äh, arvepidamise tasakaalu viima me näeme, et teatud riikides, teatud riikides puhkesid suvel sotsiaalsed rahutused. paljud inimesed küsivad, et kas sellises olukorras nõuame me ikkagi samu moraalseid standardeid kõigilt me peame vaatama äh, seaduslikku maksude maksmist. jutt käib äh, üsna väikesest muudatusest olemasolevates õigusaktides, selle muudatusettepaneku tegi komisjon, aga mulle tundub, et see muudatusettepanek ei ole kooskõlas praeguse poliitilise olukorraga, samuti mitte praeguse majandusliku olukorraga. variraportööride kohtumisel äh, oli meil kokkulepe, et on vaja Äh, astuda samme ka topelt mittemaksustamise vastu ning äh, asja ei tohi igaveseks edasi lükata. me peame äh, üritama midagi selles osas praegu ette võtta. muudatusettepanekud, mis kolleegide poolt on esitatud, ning need kompromissid, mis variraportööride kohtumisel kokku said pandud, lähevad ka samas suunas. komisjon saatis kirja ning tõenäoliselt komisjoni esindajad võtavad varsti ka sõna ja mina võin öelda, mida ne, mina nende seisukohtadest arvan siis pärast seda. aga komisjon leiab, et oleks äh, ma arvan, et komisjonil oleks hea äh, nõustuda sellega, mida parlament soovib ja mitte olla sellel teel, kus nad siiani on olnud äh, vaadake palun, milline on äh, see, see bilanss ma olen kindel, et me saame valida teise tee, aitäh. suur aitäh, Jean-Paul. jah, paar lühikest märkust. ma põhimõtteliselt nõustun sellega, mida raportöör juba ütles. ma arvan, et äh, siinkohal tuleks äh, vältida seda, et hakatakse, äh, et muudetakse püsivaks äärmuslik konkurents maksuküsimustes me teame, millised on teatud liikmesriikide seisukohad, osad äh, soovivad äh, kooskõlastada tegevust, äh, mis on tegelikult majandusliku koostoimimise üheks aluseks. me ei saa lahku lüüa majanduse juhtimist maksude sissenõudmisest. praegused komisjoni meetmed aga ei tohiks viia vastupidiseni äh, me ju tahame paremat majanduse juhtimist, äh, äh, sarnast äh, kohtlemist ning karmimaid reegleid. ettevõtlusmaksude harmoneerimine Saksamaal, Prantsusmaal on üheks näiteks, aga ma arvan, et läbi dumpingu siin me ei suuda tagada ei majanduskasvu ega ka usaldust, aitäh uh,. aitäh jah, Liam. jah, aitäh, ma olen äh, juba väljendanud oma kahetsust selles osas, et Euroopa Komisjon ei ole tegelikult teinud ühtegi äh, sisulist muudatusettepanekut äh, direktiivi. direktiiv praegusel kujul ei võimalda maksutumpingu ning maksudest kõrvalehoidmise probleemidega võidelda. Äh, selleks oleks vaja kogu direktiiv üle vaadata ja sellest tulenevalt minu fraktsioon ja raportööriga ja esinaisega kooskõlas me kasutaksime võimalust äh, vastavalt institutsionaalsele kokkuleppele ning viia sisse teatud sisulised muudatused. Nende muudatuste eesmärgiks on eelkõige see, et takistada seda, et äh, Murphy süsteem ei viiks selleni, et mittemaksustamise tagajärjel kannataksid liikmesriikide rahandussüsteemid ettevõtted äh, saavad kasu sellest süsteemist ainult siis, kui äh, nende osalus on vähemalt vii-, kui äh, nad osalevad vähemalt viieteist protsendi ulatuses vähemalt kahe aasta vältel teise liikmesriigi mm, ettevõttes. sellisel viisil on võimalik vältida mm, tekkivaid kahjusid. lisaks sellele emaettevõte, kes selle režiimist kasu saab, peaks eh, kasu saama eh, tütarete poolt eh, saadud tuludest ainult sellisel juhul, kui tulusid on maksustatud tütarettevõttes kõrgemalt või samaväärselt kui seitsekümmend viis protsenti kehtivast Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivast maksust. suur aitäh! Uh, aitäh! mina olen variraportööriks ALDE fraktsioonis. tegemist on teemaga, äh, mille vallas ma olen raportööri toetanud. me oleme selle teema tegelikult juba ka varem tõstatanud, enne kui me selle ettepaneku komisjonilt saime. oleme kõnelenud sellest topelt mittemaksustamisest volinik Šemetaga ning ma arvan, et äh, arvestades praegust majanduslikku olukorda, peaksime me küll hoolitsema selle eest, et äh, et need, kes makse peaksid maksma, seda ka korralikult teeksid. et ja kuna tegu on üldiselt väga pakilise teemana, teemaga, siis ma otsustasin äh, komisjoni esimehena kasutada oma õigust äh, siis teha selline piiratud sissejuhatus äh, sellesse direktiivi, me ei ole hakanud veel kogu direktiivi arutama, aga me siis piirdume selle teemaga, mis on seotud topelt mittemaksustamisega. ja mulle teeb eriti muret see, äh, kui me kasutame selliseid lünki seadustes me kasutame ära neid maksusoodustusi, mis on antud ja osalt see segadus, need probleemid, milles me praegu oleme, see majandussituatsioon, mis meil riigivõlgadega on, ongi tingitud sellest, et väga pikka aega oleme me ka võlgadesse väga soosivalt suhtunud. nii et, et kõik sammud, mis aitavad seda olukorda muuta tulevikus, Äh, on õiged ja seetõttu näen mina seda konkreetset teemat osana suuremast pildist, sellest, kuidas majanduskriisiga toime tulla ning seetõttu ma kutsuksin komisjoni ja nõukogu üles äh, vaatama parlamendi ettepanekuid, suhtuma nendesse ettepanekutesse väga tõsiselt ja seda tuleks teha just nimelt praegu, sellepärast et me oleme praegu kriisiseisus, asjad on praegu pakilised ja seega ma ei leia, et need asjad, millest me praegu räägime, tuleks edasi äh, lükata, tuleks veel rida raporteid koostada ja siis asjaga tulevikus tegeleda. minu arvates on tegu pakilise asjaga, millega tuleb tegeleda kiiresti ning seetõttu ma toetan seda suunda, mis raportöör on võtnud. kas keegi soovib veel sõna võtta äh, ECR fraktsiooni nimel? jah, palun äh,. Ivo ja siis proua Tyson Äh, tere hommikust kõigile ning suur aitäh, proua eesistuja. ma arvan, et äh, olen äh, nõus sellega, mida mitmed eelkõnelejad on öelnud. me ei saa lubada topelt mittemaksustamist. me peame võitlema igasuguste Äh, maksusest kõrvalehiilimise probleemidega. meil on väga palju erinevaid maksusüsteeme, meil on väga palju erandeid ning ettevõtted teavad väga hästi, kuidas neid süsteeme ja erandeid oma huvides ära kasutada niisiis, meil on vaja selget ja läbipaistvat maksusüsteemi, see oleks minu esimene tähelepanek. teiseks, äh, demokraatliku poliitika olemuseks on see, et tuleb võidelda Äh, selle eest, et meil oleks õige maksustamise määr ja õige äh, jõukuse ümberjagamise määr ühiskonnas. mina kardan, et, et maksudumping või äh, liiga suur maksukonkurents on vastuolus valitsuste huvidega Äh, liikmesriikide valitsuste jaoks on ju äärmiselt oluline olla maksustamise küsimuses sõltumatu. ning äh, igasuguseid katseid makse riigiüleselt äh, ühtlustada, seda võidakse pidada rünnakuks iseseisvuse vastu e, erinevalt paljudest teistest siin saalis ma suhtun üsna soosivalt maksukonkurentsi, aga ma tahaksin öelda, et et, et rahandusministeeriumidel on vaja sissetulekut, neil on teatud, teatud vaja teatud rahalisi vahendeid kuskilt saada. võib-olla me peaksime pöörama rohkem tähelepanu eh, nende maksusüümide, maksusüsteemide struktuuridele ning me peaksime vaatama seda probleemi erinevatest aspektidest, see oli see, mida ma öelda tahtsin, aitäh aitäh ja Mariann Tyson järgmisena. aitäh. me peame olema äh, vastu igasugusele diskrimineerimisele, kui me räägime piiriülesest koostööst ettevõtete vahel, see on enesest, iseenesestmõistetav. meil peab olema ka julgust vaadata asju ausalt ning mõistma, me peame mõistma, et maksudest kõrvalehiilimine on äh, tihti tingitud seadustest ja kui seadustes on puudused, siis me peaksime nende puudustega tegelema, me peaksime asju muutma. just see on see tee, mille me peame valima. Äh, ma kuulasin suure huviga raportööri sõnavõttu äh, ning ma tahaksin siin juhtida tähelepanu ettevõtte tulumaksu ühtsele konsolideeritud maksustamisbaasile Äh, selline asi peaks olema kohustuslik ja mitte vabatahtlik ja me ei peaks rääkima ainult maksustamise baasist, vaid ka maksumääradest ja nende määrade osas kokkuleppele jõudma. Äh, ma arvan, et enne kui meil ei ole toimunud sellel teemal laiapõhjalisi äh, arutelusid, me ei saa midagi konkreetset lubada, sest tegemist on väga olulise teemaga igatahes raportöör oma seletuskirjas on sellele teemale viidanud aga ma tahaksin öelda, et sellel direktiivil, mida me arutame, on seos ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasiga. Äh, senikaua, kui meil ei ole kogu Euroopa üleseid kokkuleppeid, äh, on olemas endiselt riikidevahelised kahe, kahepoolsed kokkulepped. ma tean, et raportöör tõesti eh, eh, on maininud seletuskirjas seda ettevõtte tulumaksu ühtselt konsolideeritud maksustamisbaasi, eh, aga enne kui me selles vallas kokkuleppe saavutame, me peame tegema ka midagi muud. me peame lubama siiski ka mõningast maksukonkurentsi, aitäh. suur aitäh ma arvan, et komisjon on otsustanud sõna mitte võtta. nii et, et igatahes on nad ära kuulanud meie sõnumi ja Sven, võib-olla sa tahad neile veel mõningaid sõnumeid edastada? jah asjaolu, et komisjon on otsustanud sõna mitte võtta ja ka nõukogu on otsustanud antud hetkel sõna mitte võtta, on väga hea märk. Äh, see näitab, et mõlemad institutsioonid tahavad asjad veel uuesti läbi mõelda. suvevaheaeg on olnud ka mm, väga hea aeg selleks, kus inimesed on saanud esitada äh, väga olulisi küsimusi. Äh, nendes muudatusettepanekutes, mis me oleme esitanud, me ei räägi filosoofiliselt maksukonkurentsist ja nõnda teistest asjadest. ma arvan, et te väga hästi teate, milline on minu isiklik seisukoht Äh, mõnede riikide jaoks on oluline, et neil oleksid äh, madalad maksumäärad, teiste jaoks on oluline, et neil oleksid kõrged maksumäärad. ma arvan, et äh, see arutelu maksukonkurentsi teemal ei ole midagi sellist, mida meil oleks vaja praegu pidada, oluline on siiski ettevõtete asukoha teema. ma Äh, saan aru, et äh, ettevõtted tänapäeva Euroopa Liidus võivad liituda, liikuda täpselt nii, nagu kaladki vees liiguvad, aga me peame äh, pöörama et Äh, aga me ei saa öelda, et põhimõtteliselt on ähm, maksukonkurents õige. antud hetkel me tegelikult ju räägime üleüldse mittest ja selles valguses tuleks näha neid ettepanekuid, mis ma olen esitanud äh, nii et ma olen täiesti kindel, et selles küsimuses tuleb meil välja töötada siin parlamendis äh, seisukohad, mis on kõigile fraktsioonidele vastuvõetavad ja ma loodan, et ka komisjon ja nõukogu mõtlevad selle kõige üle väga põhjalikult ning me need muudatusettepanekud, mis meil on, neid me oleme juba variraportööridega arutanud ja ma arvan, et meil õnnestub saavutada üksmeel. niisiis tahaksin tänada äh, kolleege ja meie komisjoni juhatajat äh, töö eest, mis nad on teinud, aitäh! Äh, suur aitäh ja see ajakava, mis meil on, näeb ette hääletust üheksateistkümnendal septembril. niisiis suur aitäh kolleegidele ja nüüd läheme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on energiatoodete ja elektrienergia maksustamine ning äh, Astrid Lulling saab sõna. jah, suur aitäh. tegemist on direktiivi ülevaatamisega direkt- ning selle ettepaneku tegi komisjon aprillis Äh, kuid äh, tegemist ei ole lihtsalt äh, praeguse teksti tuulutamisega, vaid tegemist on tõelise revolutsioonilise ettepanekuga, millel on nii kohesed kui ka kaugemas tulevikus ilmnevad tagajärjed. ja meie poolt vastuvõetav otsus siinkohal saab kindlasti olema väga oluline. ma pean ütlema, et raportöörina äh, on minu olukord väga keerukas sest et äh, ettepanek on äh, põhjustanud äh, vägagi vastukäivaid kommentaare. raportöörina olen kohtunud ka vastava valdkonna esindajatega ning tsiviilühiskonna esindajatega äh, kõik on veendunud selles, et tegemist on väga olulise direktiiviga, aga nad mõistavad erinevalt ja lausa äh, täiesti, äh, nende arvamused on täiesti vastupidised selle dokumendi osas. tuleb ütelda, et tegemist on tõesti sellise dokumendiga, mis puudutab kaaskodanike igapäevaelu ning äh, siinkohal kahjuks parlament küll on ainult konsultatsioonimenetlusse kaasatud, aga meie eesmärgiks on ikkagi välja töötada võimalikult äh, tasakaalustatud äh, dokumente, mille alusel nõukogu võiks kokkuleppeni jõuda. ma pean ütlema, et minu lõplik seisukoht ei ole veel välja kujunenud ja kindlasti võtan arvesse äh, ka siin komisjonis, komisjonis välja kujunevast arvamust ma loodan väga, et kolleegid toetavad mind selles osas, mis puudutab meie komisjoni ainuõigust just maksuküsimuste osas mm, töötada. osad teist teavad kindlasti, et ITRE komisjon on samuti soovinud äh, tugevdada koostööd äh, käesoleva direktiivi ettepaneku osas ometigi lepingud on selged, maksuküsimused kuuluvad ainuüksi meie komisjoni pädevusse. tegemist on tervikuga ja me ei saa mingil juhul hakata jagama pädevust neis küsimustes eh, enda komisjoni ning teiste komisjonidega ma leian, et tegemist oleks olukorraga, kus ei ole võimalik head tööd teha, see tooks kahju meie tööle ning äh, muidugi mõista ma kuulan äh, ära ka ITRE komisjoni argumendid, aga ma loodan väga, et kolleegid toetavad mind. ja et seeläbi me saame tagada, et see, mis on alati olnud just meie komisjoni võtmepädevuseks, et see võtmepädevus meile ka alles jääks. see ei ole oluline mitte ainult kõnealuses küsimuses ning seega tahtsin selle eraldi välja tuua ning äh, ma muidugi mõista, annan, räägin sellest ka ITRE komisjoni esimehega ja ma loodan, et ta mõistab mind. nüüd aga tuleksin äh, dokumendi sisu juurde ja ma usun, et äh, kindlasti me peame neid küsimusi arutama, enne kui hakkame detailideni minema nüüd selleks, et maksustamist äh, võimalikult optimaalselt ära kasutada ning seeläbi toetada jätkusuutlikku majanduskasvu, teeb komisjon ettepaneku miinimumläve äh, äh, kaheks teha. üks osa siis põhineks CO kahe heidetel mis tulenevad eh, energiatoodetest ning eh, see oleks siis paika pandud kakskümmend eurot eh, ühe tooni CO2 kohta ning teine sisaldaks energia, teine puudutaks energiasisaldust ehk siis seda, kuivõrd palju energiat on võimalik saada ühe toote alusel. ja seda muudetakse siis gigatšaulidega. Need määrad kehtiksid kõikidele kütustele ja mootorkütustele ning äh, samuti on siin ära toodud äh, teatud erandid, mis puudutavad äh, teatud energiatooteid ning ette on nähtud ka üleminekuajad. komisjon on siin ette näinud väga pikad üleminekuajad, et harmoneerida maksustamist, eriti just, mis puudutab energiasisaldust. siin on ära toodud sellised üleminekuajad, mis lõpeksid aastal kaks tuhat kakskümmend kolm, nii et äh, kogu sektoril kindlasti saab olema piisavalt aega, et kohaneda uue maksurežiimiga. minu jaoks puudutab aga peamine aspekt siit ettepanekust just äh, proportsionaalsust. praegu äh, on ainult miinimummäärad paika pandud kuna kõik või peaaegu kõik liikmesriigid ületavad neid miinimummäärasid, siis tegelikult selle määra tõstmise küsimus eh, nii on võib-olla teisejärguline, kui aga meetodid muudetakse ja kui nüüd öeldakse, et liikmesriigid peavad kinni pidama proportsioonidest eh, maksude osas, mis erinevatele energiatoodetele kehtivad ja mis on Euroopa tasandil paika pandud siis Euroopa eh, normil saab olema hoopis teine mõõde. me ei hakka enam kohaldama miinimumlävendeid, eh, mida niikuinii enamus liikmesriike ületab, nagu ma ütlesin, vaid seeläbi me mõjutame otseselt tegelikke maksumäärasid liikmesriikides see on äh, üheks äh, väga oluliseks küsimuseks siin. ma tahaksingi teada, kas minu kolleegid toetavad taolist lähenemist, sest et tegemist on äh, oluliselt ambitsioonikama sammuga ja me liigume seeläbi edasi maksude harmoneerimise poole. kas me tahame seda või vastupidi, eelarvekriisi ajal peaks olema liikmesriikidel rohkem mänguruumi. siin on vaja selgeid vastuseid ja ma loodan väga, et kolleegid neid vastuseid mulle ka annavad. Euroopa Komisjon on välja toonud veel teisigi argumente, mida ma kahjuks praegu ajapuuduse tõttu detailselt arutada ei saa aga põhimõtteliselt äh, kutsutakse üles taastuvenergiaallikaid kasutama ning äh, kasutama võimalikult vähe saastavaid energiaallikaid. samuti kutsutakse üles äh, kooskõlastama energia maksustamist kogu Euroopa Liidus ja kutsutakse samuti üles võrdsete konkurentsitingimuste loomisele. mis puudutab kasvuhoonegaaside vähendamist, heidete vähendamist, siis üle vaadat-, läbi vaadatud direktiiv täiendab olemasolevat heitekvootide süsteemi ning CO2 maksu, maks kehtestatakse ka, ka neile majandussektoritele, mis äh, praegu ei ole kaasatud ilmtingimata, nagu transport, äh, väikesed tööstusettevõtted, põllumajandus, äh, seeläbi on komisjon suutnud luua terviklikuma, harmoniseerituma lähenemise ning äh, olgugi, et paljud nende argumentidest on väga asjalikud, me peame siiski mõistma, kuivõrd oluline mõju saab olema käesolevale ettepanekule energia hinnale ja muuhulgas, kui ettepanekut tutvustati, siis äh, ka reaktsioonid olid väga elavad. kakskümmend eurosenti tonni kohta CO2 puhul äh, peaks tagama kahekümne miljardilise maksutulu alates kahe tuhande kahekümnendast aastast Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, bensiin ja diiselkütuse ning ka teiste mootorkütuste maksustamine pärast kümneaastast üleminekuaega, mille vältel siis erinevad ettevõtted saavad kohaneda ja sellisel juhul siis gaasiõlile kehtestatakse miinimummaksumäär ja liitri maksumäär oleks kõrgem kui bensiini puhul seda seetõttu, et äh, diiselkütuse energiasisaldus on suurem kui bensiinil. ja ka seetõttu, et äh, diiselkütuse kasutamise tagajärjel tekib rohkem CO2 heitmeid. seega diiselkütuse hind tõuseks äh, tugevalt näiteks praegu Saksamaal liiter diiselkütust Eh, maksab kaheksateist eurosenti vähem kui bensiini, bensiiniliiter. kui nüüd aga direktiiv hakkaks kehtima, siis diislikütuse hind eh, tõuseks ning ületaks kolmeteist eurosendi võrra eh, bensiiniliitri hinda, mis tähendaks, et kokku oleks hinnatõus kolmkümmend üks senti liitri kohta, nii et te näete, et tegemist on olulise hinnatõusuga. Euroopa Liit on diiselkütuse osas liidri rollis maailmas ning sellest tulenevalt äh, tõenäoliselt äh, äh, autotööstus astub vastu taolisele ettepanekule. veel, diiselkütuse hinnatõus oleks niivõrd suur, et Euroopa tööstus, autotööstus ei tuleks enam toime ja ma pean ütlema, et mul on tõesti tekkinud siin küsimusi ja ma tahaksin teada, milline on minu kolleegide arvamus. isegi kui võib arvata, et äh, sektori esindajad on äh, võib-olla liiga kriitilised, äh, siis siiski kui me vaatame, milline on diiselsõidukite arv praegu, siis tõenäoliselt hinnatõusu tagajärjel diiselsõiduki tarb proportsionaalselt väheneks. ning äh, seda kõike seetõttu, et lihtsalt diiselkütuse hind tõuseb, nii et see kindlasti mõjutab kogu autotööstust ja autode tootmist. naftasektoril on jällegi omad argumendid. nimelt äh, Euroopa Liidus on kaubandus äh, tasakaalust väi-, oleks sellisel juhul äh, Euroopa Liidus praegu ei ole tasakaalu äh, bensiin, bensiin on bensiini tähtsus on liiga väike diiselkütuse eelistatud ning äh, selle tagajärjel äh, eksporditakse Euroopa Liidust äh, bensiini Ameerika Ühendriikidesse välja ning Venemaalt jällegi diiselkütust sisse. energiapoliitika osas komisjon nii poolsed ettepanekud ettepanekute puhul võiks küsida, kas äh, need ettepanekud jällegi ei äh, suurenda meie sõltuvust naftast äh, võrreldes näiteks maagaasiga. maagaasi äh, puhul oleks tegemist palju püsivama energiaallikaga. vastavalt minuni jõudnud informatsioonile neljasaja protsendi võrra tõuseksid maksud maagaasile, kui seda kasutatakse kütusena. kas selline olukord on vastuvõetav sektori jaoks, ehm, mille osakaal on niigi väga väike, null koma neli protsenti ehm, ehm, praegu äh, auto, äh, mootorkütuste puhul. nii et see osakaal on väike, aga seda võiks edendada Äh, igastahes me peame olema teadlikud, millised mõjud võivad kaasneda muutustega. ma kardan väga ka, et äh, direktiivi jõustumise võiksid olla äh, inflatsiooni tekitavad tagajärjed. uues versioonis nimelt on ette nähtud automaatne indekseerimine ja see puudutab miinimummaksumäärasid indekseerimise äh, alase otsuse võtavad vastu äh, õigusloojad ning äh, see mõjutab kindlasti tugevalt turuhindasid. ma tean, et komisjon mm, on varemgi teinud sarnaseid ettepanekuid ja sõna võtnud indekseerimise osas, näiteks palkade indekseerimine Belgias, aga kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et äh, olen põhjalikult tutvunud selle dokumendiga äh, ning pühendasin suure osa oma puhkust sellele ja pean ütlema, et selle tagajärjel on mul äh, tekkinud rohkem küsimusi ja kindlustunnet eriti ei ole, nii et ma loodan väga, et kolleegid saavad aidata ning äh, Ähm, oma arvamust avaldada ja asju selgitada ja loodetavasti suudame me jõuda ambitsioonika, aga realistliku tulemuseni, kahjuks praegu rohkem aega ei ole, et detailidesse laskuda, aga ma tahtsin mm, teile ülevaate anda oma peamistest murepunktidest, mis puudutavad äh, käesoleva ettepaneku tagajärgi, aitäh! Uh, um, suur aitäh! Alde Fari raportöör tahtis äh, saada sõna enne kui sotsiaaldemokraadid ja sotsiaaldemokraadid sellega nõus, niisiis palun, Dirk, teil on sõna. suur aitäh ähm,, proua esinaine, ma vabandan kolleegi eest, sest ma pean minema transpordikomisjoni. raportöör on äh, laskunud läinud ettepaneku detailidesse, mille komisjon on teinud ning on rääkinud meile nendest raskuspunktidest, mis selle ettepanekuga seot-, seotud on. tegemist on ilmselgelt väga tervitatava algatusega, me peame sellega tegelema Euroopa tasandil ning me peame püüdma äh, panna paika süsteemi ning äh, peame tagama selle, et äh, liikmesriikidel oleks võrreldavad süsteemid energiatoodete maksustamiseks. seetõttu on hea asi see, et Euroopa Komisjon on selle ettepanekuga välja tulnud, ma leian, leian, et tegemist on väga julge algatusega, sellepärast et nagu raportöör väga selgelt ütles, äh, on selle kõigega kaasatud palju poliitilist äh, äh, tegevust ja sellel ettepanekul on tõsised poliitilised tagajärjed. ma räägin siin energiatoodete üldisest hinnatõusust, see on lähiaastatel vältimatu. minu koduriik, kui nüüd üks siin esile tuua, on selline, äh, kus äh, maksud mõjutavad äh, hinnakujundust. me peame keskenduma siin sellele, et diislil sõitvad autod tarbivad vähem kütust Äh, siin on räägitud sellest, et eesmärgiks on äh, CO2 heitmete äh, vähendamisest ning sellest, et see on seotud diislit kasutavate autodega. me peame vaatama, kuidas me neid eesmärke ühildada saame, me peame seda väga hoolsalt kaaluma. Lähiaastatel saab olema meil üleminekufaas tulevikku ja me tahame Äh, lähiaastatel näha äh, positiivseid tulemusi äh, CO2 heitmete vähendamisel. minu koduriigis on väga palju autosid, väga palju inimesi, kes on ostnud endale diiselautod, sellepärast et diisel on praegu nii palju odavam kui bensiin ja äh, kolm neljandikku diiselautosest, äh, mis äh, turul on, on turul just Euroopa Liidus, me räägime siin praegu sotsiaalsest fenomenist, millega me peame arvestama. me peame seda sotsiaalset faktorit arvesse võtma, kui me siin mingeid otsuseid langetama hakkame. kui rääkida diiselkütuse kasutamisest ettevõtlusotstarbel, siis transpordiettevõtetega tuleb siin arvestada, äh, see aspekt on nendele ettevõtetele väga oluline, me peame väga hoolikalt kaaluma seda, mis on võimalik ja mis paraku mitte. lisaks sellele äh, räägime me kütustele kohandatavast maksust, mis äh, puudutab maanteetranspordis kasutatavat kütust. erinevate transpordiviiside maksustamine äh, tuleb siin mängu. Äh, me peame siin äh, rääkima erinevate transpordiviiside võrdsest kohtlemisest ja me peame tagama selle, et meie tegevused ei mõjutaks liigselt negatiivselt neid valdkondi, mida me Euroopa Liidus vajame selleks, et majandus edasi saaks areneda parlamendis äh, saame me omalt poolt anda ainult oma arvamuse ja ma arvan, et meie komisjon ähm, on pädev seda tegema ja seetõttu me peame olema komisjoniks, kes äh, seda raportit koostab. ma arvan, et äh, me ei tohiks siinkohal mingeid järeleandmisi teha. aga kui me tahame midagi saavutada, ära teha, äh, siis äh, meil peab olema mm, suur enamus äh, selle arvamuse poolt, mille me parlamendina koostame, sellepärast et vastasel korral ei võeta meie häält kuulda. Kui nüüd vaadata veidi tulevikku ja mõelda nõukogus toimuvatele aruteludele, siis need on kindlasti ähm, järgnevatel kuudel väga oluliseks sündmuseks ma arvan, et põhimõte on siin väga oluline. asjaolu, et me ei räägi siin tarbimisest, eh, kui me räägime eh, miinimummaksumäärast, vaid me räägime CO2-st ning energiasisaldusest. põhimõtteliselt on see hea mõte. ma arvan, et me ei peaks sellest põhimõttest väga kaugele minema, aga olles seda nüüd öelnud, olen ma siiski mures me peame vaatama neid üleminekuperioode, me peame hoidma kätt pulsil arengutel, me peame vaatama, eh, milliseid üleminekuperioode on erinevates tööstusharudes vaja, eh, mida eh, see kõik mõjutab, ehk siis milliseid tööstusharusid see kõik mõjutab ma arvan, et me peame vaatama ka seda, äh, millist rolli mängib lähimuspõhimõte, äh, kuidas see kõik mõjutab äh, liikmesriikide energiavaldkonda maksustamist ning mil määral see piirab liikmesriikide vabadust. kui me räägime miinimumist, siis on üks asi jah, aga me peame ka tulevastest tegevustest väga põhjalikult rääkima. see on ääretult tähtis. niisiis, proua esinaine ma arvan, et praegusel hetkel on meil väga põnevad ajad selle äh, taustaga seoses, eriti mis puudutab äh, selle kõige poliitilisi äh, tagajärgi. ma olen äh, televisioonis öelnud, et komisjoni ettepanek on olnud loogiline ning ma olen saanud tohutult palju e-kirju inimesed, kes on äh, kurjad, vihased äh,. Nad Eh, on öelnud, et Euroopas on soovitatud eh, osta eh, diiselauto ja nüüd tahate te muuta diiselkütuse kallimaks kui bensiini, ehk me peame mõistma seda, et inimestel on siin oma emotsioonid mängus ja paraku ei ole mm, kõik nii lihtne, kui paistab. ja Äh, ma äh, avaldan oma arvamust väga vabalt, sellepärast et see on äh, viimane kord, kui ma teie komisjonis sõna võtan, sellepärast et järgmisel nädalal lähen ma pensionile ja see noormees, kes seal tagareas praegu püsti seisab, tuleb minu asemele. Philipp hakkab kindlasti sama entusiastlikult kui mina nende teemadega tegelema, niisiis, kallid kolleegid, suur tänu teile koostöö eest, ma tulen küll täna pealelõunal tagasi siia Äh, kuid poliitiliselt äh, ma tulevikus äh, enam ei tunne neid tagajärgi, mis on seotud diislikütuse hinna tõusmisega, igal juhul suur aitäh teile ja palju edu! suur aitäh, Dirk, ma soovin teile palju rõõmu pensionipõlveks! ja nüüd saab sõna taas Olle Ludvigson sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh! ma esmalt pean tõdema, et komisjon oma töö ära teinud. ettepanek on tasakaalustatud ning äh, põhineb väga tugeval äh, analüüsil. muidugi teatud raskusi on ja neid probleeme tuleks äh, lähemalt vaadelda, aga mulle tundub, et praegu peamised lähtepunktid on õiged. komisjoni ettepanekus arvestatakse energiapoliitikas ja kliimapoliitikas aset leidnud muutustega. eesmärgiks on vähendada CO2 heitmeid, olla ambitsioonikas, kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid ja tõhusamalt energiat kasutada. kvootide vahetamine on, on alanud, direktiivi on vaja moderniseerida, nii et ma leian, et praegune ettepanek on igati ambitsioonikas ja paljulubav energiamaksustamise ülevaatamine eh, on kindlasti väga heaks eh, viisiks, mis eh, peaks aitama ka ökoloogilisemale lähenemisele üleminekule kaasa. silmas tuleb pidama, pidada tarbimist, suurendada energiatõhusust, seeläbi on võimalik uusi töökohti luua, see tuleb kasuks majandusele ja aitab meid kriisist välja. komisjoni ettepanekut on vaja natukene parandada, et arvestada konkurentsitingimustega, aga põhimõtteliselt äh, võetud suund on õige. kui me ei asu liidrirolli rohelisele majandusele üleminekul, siis äh, meie olukord saab olema väga keerukas ning siin on vaja, et meie seisukohad ja meie suhtumine nõukoguga suheldes oleks õige. Te teate, et liikmesriikide tasandil on väga palju vastupanu läbivaatamise osas ning äh, väga paljude komisjoni ettepanekute vastu ollakse tihtilugu on tegemist liikmesriikide siseste äh, argumentidega, vahel on aga argumendid ka üldisemad meie parlamendisaadikutena peame kaitsma seda väga ambitsioonikat tööd, millest siseturg äh, kasu saab. me peame mõista andma, et Euroopa on tervik, aga praegu tundub, et nõukogul on äh, sellest veel raske aru saada. komisjoni ettepanekus on teatud puudujääke ja kindlasti oleks vaja äh, seda rohkem analüüsida ja parandada. siin on teatud ohud, teatud riskid näiteks võib juhtuda, et äh, kõiki ettepanekuid võib-olla ei hakata täiesti sajaprotsendiliselt ellu viima. praegu on veel liiga vara, et hakata detailselt äh, kõike lahkama, aga üldiselt ma olen veendumusel, et komisjoni ettepanekud äh, tuleb ellu viia. meil on vaja leida selline maksusüsteem, mis kataks ka mere- ja lennutranspordi. praegust äh, äh, süsteemi kiiresti muuta kindlasti on väga keerukas, aga tulevikus tuleb ka sellele tähelepanu pöörata. mis puudutab sõidukeid, siis äh, siin tuleb leida parem tasakaal diiselkütuse ja bensiini vahel, eriti just erasõidukite puhul ning praegused ettepanekud kindlasti puudutavad kodanikke otseselt. samuti on vaja leida fossiilkütuste ning elektrienergia osas teatud tasakaal. sõidukite puhul näiteks oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata just elektrisõidukite, elektrisõidukitele kui lubate, siis äh, ei tohi me jõuda selleni, et äh, hinnad tõusevad niivõrd, äh, et enam ei investeeritaks taastuvatesse, taastuvate energiaallikate kasutamisse ja rohelisele majandusele üleminekule, kusse. me peame kaasa aitama sellele äh, meil on vaja miinimumlämmendeid CO2 heitmete osas, nende määrade osas tuleb kindlasti arvestada ka heitevahetus, kvoodivahetussüsteeme nii et eh, need on siis mõningad eh, märkmed sissejuhatuseks minu poolt ja muidugi mõista ootan eh, pikemaid arutelusid teie kõigiga ning hääletust ja tahaksin tänada ka proua Lullingut väga-väga hea ettepaneku eest ning kogu tehtud töö eest, aitäh! Uh, suur aitäh ja ECR-i nimel korrekt, palun! suur aitäh, proua esinaine! ma tahan rõhutada asjaolu, et äh, ma äh, ootan pikisilmi koostööd äh, võluva proua Lullinguga ja tahan esile tuua siin mõned punktid, mis on arutelu käigus tõusetunud. kõigepealt aitäh teile, proua Lulling, teie suurepärase sissejuhatava sõnu, sõnavõtu eest meie arutelu alguses aga äh, mul on vähemalt neli äh, murepunkti, mida ma tahaksin teiega jagada. esimene, mis kas õnneks või kahjuks äh, siis mõnede jaoks on midagi, mis minu jaoks on ääretult oluline, ehk siis energia hind. energia hind, nagu kõik muud hinnad, on turu signaal ja iga püüdlus hinda kunstlikult mõjutada võib olla kahjulik kogu turule. teiseks, tarbijad. mina leian, et tarbija on turule peamine agent nii-öelda, mitte seadusandja. tarbija Äh, on väga oluline oma käitumises. loomulikult äh, inimesed äh, teevad valikuid mootori osas, sõiduki osas, kütuse osas ja nende käitumise piiramine võib tuua kaasa puudujääke Euroopa kui sellise jaoks. kolmandaks, Äh, paljud teist on seda ka maininud, äh, sotsiaalsed tagajärjed. Äh, otseste maksude tõstmise sotsiaalsed tagajärjed. ma võin teile siia tuua näiteks Tšehhi Vabariigis kogetu, mis puudutab päikeseenergia buumi see suurendas energia hinda äh, Äh, lõpptarbijale kümne protsendi võrra. Äh, see on äh, väga suur hinnatõus. ja neljandaks, Euroopa Liidu konkurentsivõime globaalsel tasandil. me võime anda endast kõik, aga me ei tohi unustada seda, et Euroopa Euroopa äh, majandus äh, on seotud üleilmse majandusega konkurentsi aspektist lähtuvalt ja me peaksime seda meeles pidama. ma ootan pikisilmi koostööd proua Lulinguga. ma tean, et ta on väga mõistlik äh, inimene, aitäh teile! suur aitäh ja nüüd roheliste nimel Philipp, kas te soovite sõna? Philipp vaesekene pidi ITRES hääletama ning ta peab sellest nüüd veel toibuma, need hääletused on võrdlemisi keerulised ja rasked meie jaoks. igal juhul seetõttu äh, teen mina selle sõnavõtu nüüd. ma teen väga lühidalt, ma kommenteerin äh, mõningaid aspekte. kõigepealt me oleme nõus äh, komisjoni üldise suunaga selles küsimuses. ma arvan, et tuleb esile tõsta seda, et meie oleme majanduskomisjon ja me peame äh, mõtlema veidi hindade majandusliku mõju peale. ja minu Tšehhi kolleeg äh, rääkis siin turgude tõhususest äh, ja sellest, et riigid peaksid olema ettevaatlikud maksustamisküsimustega tegelemisel selleks, et võimalikult vähe sekkuda hinnakujundusmehhanismidesse, aga me teame ka, et klassikalises majanduses Äh, on tõsised äh, ja tugevad välised mõjud, mis äh, olukorda mõjutavad, näiteks nafta tootmine ja gaasi tootmine, gaastootmine, nende negatiivsed välised mõjud ning siis on veel kliimamõjud, mida ta peab arvestama, mille eest maksavad kõrget hinda tulevad põlvkonnad ja vaesed inimesed just vaesemates piirkondades selleks, et neid äh, valesid hinnasignaale mm, parandada, äh, tuleb midagi teha äh, ja pärast komisjonipoolset sekkumist Ähm, annavad turud välja paremaid ja õigemaid hinnasignaale, kui nad seda varem tegid tegelikult, see on põhiline äh, võtmesõnum, millega Nicolas Stern on oma töös välja saatnud ja mida on äh, majanduskogukonnad äh, ka toetanud. ja sellega seoses on komisjon teinud ettepaneku teha eesmärgiga muuta praegu toimiv süsteem paremini toimimaks ja praegused äh, maksuerinevused äh, on toonud kaasa mõningate äh, osapoolte absurdse tegutsemise. liikmesriigiti on energiavaldkonnas maksustamispõhimõtted erinevad ning see tähendab seda, et teatud osapooled saavad valida saastavaid valikuid, nagu näiteks transpordi valik, valdkonnas kui mm, siis, kui meil oleks paigas ratsionaalsem olukord. ja seetõttu on komisjoni ettepanek mõistlik. teiseks, ka kliimaeksperdid komisjonist ning ka teised eh, teadlased on öelnud, et selleks, et tõesti midagi ära muuta kliimaga seoses ja et saavutada Euroopa Liidu poolt paika pandud eesmärgid, Eh, peaks eh, CO kahe tonn maksma mitte kakskümmend eurot, vaid kolmkümmend eurot. aga eh, kakskümmend eurot on loomulikult ka juba edusamm ratsionaalsema süsteemi suunal. kui mm, tegeleda ühtlustamisega ja halbadest stiimulitest lahti saada, siis mõningates valdkondades võib aset leida hinnatõus. ja Äh, see hinnatõus võib äh, tuua endaga kaasa ka tagajärgi. Äh, te viitasite siin võimalikele sotsiaalsetele tagajärgedele ja ma olen nõus, et maksustamise sotsiaalsed tagajärjed on midagi, mida tuleb kindlasti arvesse võtta ning neid tuleb ähm, korrigeerida Äh, tuleb vaadata, kuidas äh, kulutada seda raha, mida sa teenid. Äh, raha tuleb kasutada selleks, et näiteks madalamalt maksustada haavatavaid inimesi või selleks, et alandada teisi tarbimisega teatud makse või vähendada makse nendele inimestele, kes teenivad vähem palka. ja Ähm, ma arvan, et see siis parandaks olukorda, äh, mis võib tekkida äh, äh, sotsiaalses ähm, plaanis ning lennunduskütus oli põhimõtteliselt erandi saanud. mina arvan, et lennundussektor on kõige kiiremini arenev CO2 suuri heitmeid põhjustav, põhjustav transpordivaldkond ja raportöör mainis seda ka Ähm, erinevate äh, transpordiviiside vahel on kasutuses praegu mm, nii-öelda negatiivsed stiimulid ja ähm, ma arvan, et äh, selle teema puhul ootab meid ees huvitav arutelu. ma pean ütlema, et majanduslikult on olukord kiireloomuline, kliima aspektist lähtuvalt samamoodi äh,, kui äh, maksustimulid äh, saadavad välja õige signaali äh, liikumaks edasi kiiremini puhtama transpordi poole, siis lõppude lõpuks see mõjutab positiivselt ka Euroopa autotootjaid. ja seetõttu ma pean ütlema, et tugev vastuseis seoses sellele ei ole sektori tu-, tulevase tööhõive huvides ja seetõttu me peaksime toetama komisjoni selles, et kiiremini edasi liikuda enne ähm, ja seda tegema enne, kui me näeme, et hiinlased hakkavad tõhusaid autosid tootma, äh, ilma et meie midagi oleks selle heaks teinud. ja siis äh, võib juhtuda see, et äh, meie ei tegutsenud ja jäime nende privileegide juurde, mis puudutab ebatõhusat maksustamist äh, ja sellega seoses äh, liigub tootmine Euroopast välja, seetõttu ma arvan, et äh, mõttekam oleks kiiremini tegutseda, äh, selle asemel, et oodata seda, et teised osapooled turu üle võtavad, aitäh. aitäh, Miguel Portas. Eh, aitäh. siin on tehtud juba väga palju arukaid tähelepanekuid ma olen nõus nende üldiste eesmärkidega, mis komisjon on seadnud. aga ma tahaksin siiski juhtida tähelepanu ka mõnedele teistele asjaoludele, mis on seotud sellega, et me kasutame maksustamist energiapoliitika vahendina. alustaksin härra Sterksi tähelepanekust ja seda tähelepanekut toetas muide ka raportöör. härra Sterks nimelt ütles, et need ettepanekud äh, võiksid äh, tuua kaasa revolutsiooni energiahindades. ja kui ma kasutan sõna revolutsioon, siis ma pean siin silmas hinnatõusu tõepoolest, me võiksime ju eh, hindade suhtes neutraalse maksupoliitika välja töötada, aga see ei ole eriti tõenäoline. seega kui me vaatame komisjoni senist lähenemist, siis, siis seda küll ei maksa oodata eh, tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele asjaolule, mis on just sotsiaalsest vaatevinklist olulised. kui me kõneleme energia tarbimisest ja sellest, kuidas see mõjutab meie kaaskodanike elu, siis kõigepealt eh, toetaksin eh, kõiki neid viiteid, mis komisjoni teatises eh, on seisukohale, et liikmesriigid peaksid endiselt saama paindlikult kasutada erandeid, võimaldada erandeid teatud majapidamistele Äh, majapidamistele, mis on majanduslikes raskustes, minu arvates on see äärmiselt oluline. Äh, ja seda eriti, kui arvestada, et meid ootab ees hinnatõus. Äh, samuti tuleb vaadata, et energia kasutamine ja see, see, milleks energiat kasutatakse, kes on energia lõpp, lõpptarbijad, see mõjutaks meie maksupoliitika kujunemist on mõningaid energiakasutusviise, mis on lihtsalt hädavajalikud ja on ka sellist energia kasutamist, äh, millest võiks loobuda ja on ka täiesti mõttetut energia kasutamist ja maksustamise kontekstis võiks sellele kõigele tähelepanu äh, pöörata veel üks asi, millest me kindlasti kõneleme ka seoses meie järgmise päevakorrapunktiga, äh, on Äh, üks härra Lamberi ettepanekuid, ta räägib siin keskkonnasõbralikust või nõndanimetatud rohelisest käibemaksust. selline vahend võiks tõesti olla väga kasulik. näiteks tööstuspoliitika kujundamise vallas. ning minu kolmas tähelepanek või, või tegelikult see ei ole niivõrd tähelepanek kui mure mulle teeb muret see, et me ei tahaks enam teha vahet äh, kaubanduslikuks otsast, äriliseks otstarbeks kasutatavate diislikütuse vahel ja muuks otstarbeks kasutatavate diislikütuse vahel. teoorias ma saan selle seisukohaga nõustuda, aga ma arvan, et äh, sellise vahe tegemine on väga keeruline. Äh, eriti arvestades seda pikka üleminekuperioodi, on väga raske eelistada ühiskondlikku transporti eh, eratranspordile, kui sellist vahet ei ole eh, diiselkütuse kasutamise küsimuses. ma arvan, et me peame väga eh, põhjalikult mõtlema siin, kui pikk see üleminekuperiood tegelikult peaks olema, sest võib tule, juhtuda niimoodi, et meie head mõtted viivad halbade tulemusteni. veel üks märkus, loomulikult ma pooldan Äh, erandite tegemist biokütuste osas, millega komisjon on välja tulnud. aga äh, üks asi äh, on küll selline, mis mulle natukene veel muret teeb ja võib-olla võiksime sellest ka hiljem kõnelda. eesmärgiks on taastuvenergiaallikate edendamine, aga Äh, asjade seisu arvestades tähendab see ka tuumaenergia edendamist ja ma arvan, et äh, neid kahte asja ei tohiks küll samale pulgale panna, aitäh! aitäh, nüüd on kõik variraportöörid sõna saanud, keegi teine ei ole sõna soovinud. nii et, et Astrid, meil hakkab aeg juba otsa saama, ehk võtad kiiresti kokku euh, tahaksin tänada kõiki variraportööre nende sõnavõttude eest kas sa tahaksid ära kuulata ka komisjoni seisukoha? jah, palun. hästi, siis anname lühidalt sõna ka komisjonile, aga me oleme oma ajakavast juba kõvasti maha jäänud. niisiis, komisjon, palun. ma ei tea täpselt, kes komisjoni nimel sõna võtab. hästi. aitäh ja suur aitäh ka proua Lullingule äh, väga konstruktiivse ja äh, põhjaliku sissejuhatuse eest, me äh, oleme väga rahul, et te olete aru saanud, et meie äh, ettepanek on loogiline ja sidus ning äh, sisaldab väga paljusid häid mõtteid ja seda kordas ka variraportöörina härra Sterks tõepoolest, see ettepanek, mis teile on esitatud, näeb ette mõtteviiside muutust. meie arvates praegune olukord energia maksustamise vallas ei ole jätkusuutlik. energiatooteid praegu maksustatakse nii, nagu äh, neid ei olekski võimalik asendada. nagu paljud siin juba mainisid, kas tõesti on normaalne, et kivisüsi, mis on üks kõige rohkem saastav energiaallikas, on praegu kõige madalamalt maksustatud kas on tõesti võimalik, et diislikütuse maksueelne hind on palju kõrgem kui maksujärgne hind, siin me rääkisime eh, turuhindadest. ja see arutelu eh, tõesti tõestab, et meil siin toimub eh, korralik segadus maksude vallas ja siis jällegi biodiislit maksustatakse samamoodi kui tavalist diislit, samas kui heitmete hulk on palju väiksem. riigi ja valitsusjuhid on Äh, nendele küsimustele juba andnud vastuse, koostades Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia. Äh, nad on otsustanud et, et kakskümmend protsenti tuleb rohkem kasutada siis, äh, kahekümnele protsendile tuleb viia taastuvenergiaallikatest toodetud energia kasutamine, tuleb heitmed kahekümne protsendi võrra vähendada ja seda aastaks kaks tuhat kakskümmend meie oma ettepanekus tööstuspoliitikat ei maini, aga see ei tähendaks seda, et me sellele poliitikale üldse tähelepanu ei pööraks meil on eh, ette nähtud ka sellised üsna pikad üleminekuajad. esmakordselt oleme selgelt paika pannud ka eh, eraldusjoone energia maksustamise ja heitmetega kauplemise süsteemi vahel. nüüd, mis puudutab diiselkütuse kasutamise tehnoloogiat ja autotööstust minu arvates on äärmiselt oluline juhtida tähelepanu sellele, et meie ettepanek on äh, selline, mis tagab sidusa maksukohtlemise. ja siin äh, see ei mõjuta mingil määral diisli, diislikütust kasutavate mootorite eeliseid äh, võrreldes bensiinimootoritega. niisiis ei maksa arvata, et, et nüüd diislikütust kasutavate autode järele nõudlus järsult väheneb, sellepärast et sellise mootoriga autodel on siiski väga palju eeliseid. samuti ei ole meie ettepanekutel mingit süstemaatilist mõju inflatsioonile. loomulikult liikmesriigid saavad endiselt äh, määrata, kehtestada maksumäärasid nii, nagu nad ise vajalikuks peavad ja samuti äh, määrata siis erinevate energiatoodete maksustruktuuri. ja ning äh, kui meil ei ole mingit indekseerimist, siis need miinimummäärad muutuvad üsna pea mõttetuks nüüd sotsiaalsed aspektid, äh, ka nendega me oleme arvestanud oma ettepanekus. liikmesriikidel näiteks on võimalus ilma igasuguse üleminekufaasita vabastada näiteks kodu, majapidamises kasutatavad kütteained maksustamisest. see on äh, asi, mida meie, mis meie arvates on väga oluline ma võiksin loomulikult seda juttu jätkata, äh, äh, veel diislikütusest kõnelda ja nõnda edasi, aga kuna mul paluti teha lühidalt, siis ma sellega lõpetaksin ning tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööri ja sõnavõtjaid väga kon-, konstruktiivsete ettepanekute eest ja ma arvan, et eelseisvatel kuudel teeme sellel teemal konstruktiivset koostööd ja nüüd Astrid on sul jälle võimalus sõna võtta jah, hästi lühidalt, lugupeetud esinaine, sest ka mina ei taha hakata detailidesse laskuma, aga ma tahaksin tänada kõiki variraportööre. ja ma leian, et tõesti oli väga huvipakkuv teie seisukohtadega tutvuda. ja tänan teid teie ettepanekute eest ning väga selge seisukoha eest, mis puudutab peamisi väljakutseid teeksin ettepaneku korraldada töökoda, mitte nüüd küll kuulamine, aga kohale kutsuda eksperdid ja sekretäriaadiga me oleme seda arutama, näiteks viiendal oktoobril võiks selle korraldada, sest et mulle tõesti meeldiks, et eksperdid saaksid äh, selgitada meile, millised on nende arvamused ja seisukohad. ma arvan, et see võiks huvi pakkuda ka kõikidele liikmetele samuti ma olen ise valmis äh, variraportööridega pidevas kontaktis äh, olema ja ma üritan omalt poolt nendega kohtuda, sest nagu te mõistate, isegi probleem on väga keerukas ja vastuoluline. ja nüüd ajakava kohta Äh, mina tahtsin muidugi äh, eelkõige teada saada, mis äh, nõukogu juba ette on võtnud, mulle öeldi, et nad ei olegi midagi teinud ja poolakad, kui ma õigesti aru olen saanud, tegelikult ei plaani üldse seda küsimust prioriteetselt käsitleda. ehk siis nõukogu seisukohtadest me ei tea veel mitte midagi. me muidugi mõista, teame, et arvamused on vägagi lahknevad aga me teame samuti, et Poola eesistuja ei plaani asju kuidagi kiiremini käima lükata ja võib-olla isegi mitte neid käsitlema hakata järgneva poole aasta jooksul. nii et sellega tuleks kindlasti arvestada oma tähtaegade paikapanemisel. tahaksin tänada ka kolleege selles osas, mis puudutab ITRE komisjoni soovi, ma loodan, et meile õnnestub ITRE komisjonile mõista anda, milline on meie seisukoht, me oleme seda ka juba kirjalikult väljendanud, nii et see on meie pädevuses. Eh, nii palju siis eh, minu poolt, lugupeetud esinaine, ma loodan, et eh, töökoda on võimalik korraldada niivõrd peatselt kui vähegi saab, sest et väga oluline on, et me ikkagi kuulaksime ära kõik osapooled. võib-olla mõned teist on nendega, äh, ekspertidega juba ka kohtunud, aga ma usun, et siin on veel väga palju vaja ära teha, ma arvan, et me peame samuti tähtajad paika panema oma töö jaoks, võttes arvesse seda, mida me teame praegu nõukogu plaanidest. suur aitäh! aitäh, Astrid. jah, me oleme kahtlemata parlamendi kõige populaarsem komisjon, sest näib, et kõik teised komisjonid tahavad meiega mõtteid vahetada ja kuna siin, võib-olla kuna siin mainitakse pealkirjas ka energiat, kuigi asi on tegelikult maksustamisest, siis ITRE komisjon arvab, et nemad peaksid ka sellega tegelema. aga tõenäoliselt ähm, meil tuleb esimeste, tuleb mul esimestel konverentsil sellel teemal kõnelda, aga igatahes praegu me oleme selle raporti endale saanud ja ma tean, et, et kõik toetavad Astridit. Äh, ning äh, isegi nendes valdkondades, kus meil on ainult äh, nõuandevolitused, on ikkagi oluline selle teemaga tegeleda. nüüd ajakavast kõneldes Äh, viimase energia maksustamise direktiivi koostamine läks, võttis aega kaheksa aastat, loodetavasti nüüd nii kaua ei lähe. seitsmendaks novembriks on siis meil olemas esialgne raport ning siis saame muudatusi esitada viieteistkümnenda novembrini ja hääletuskomisjonis peaks meil olema siis kahekümne neljandal jaanuaril ja äh, märtsi esimesele täiskogule peaks see asi siis minema loomulikult me võime seda ajakava veel muuta, see on praegu esialgne ajakava nüüd läheme edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde, tegemist on äh, David Kaasa raportiga käibemaksu tuleviku kohta. David, palun. aitäh. enamik muudatusettepanekuid äh, on olnud väga konstruktiivsed. Äh, ma mul oli väga hea meel märgata, et enamikes olulisemates elementides on meil olemas üksmeel, meil on olemas üksmeel selles osas, milline see käibemaksu tulevik peab olema, äh, aga pinnale on tulnud ka mõningaid eriarvamusi, näiteks kas või käibemaksu rolli kohta mõlemad näevad käibemaksu kui poliitikat suunavat vahendit, mida valitsused saavad kasutada sotsiaalsete ja muude eesmärkide saavutamiseks, siis on need, kes äh, leiavad, et käibemaks peaks olema vahend, mille abil muuta siseturgu tõhusamaks erine-, vaatamata nendele erinevatele seisukohtadele olid läbirääkimised kompromisside osas, need läbirääkimised on juba käimas ning ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub leida kuldne kesktee annaksin nüüd lühikese ülevaate, mida ma nendest muudatusettepanekutest arvan. kui me nüüd räägime põhjenduspunktidest ja sellistest üldistest tähelepanekut, mõttest, siis äh, sissejuhatavas äh, osas äh, juhitakse tähelepanu, tähelepanu üleminekule kaudselt maksustamiselt otsesele maksustamisele. ma ei tahtnud siin seda teemat tõstatada, ma lihtsalt tahtsin juhtida tähelepanu kontekstile. ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mis seda teemat on selgemaks muutnud, nii et toetan muudatusi üks kuni kaheksa, samuti muudatusi üksteist kuni kolmteist ja muudatust viisteist muudatuse üheksa osas leian ma, et finantstehingute maks ja äh, energiamaks peaks olema kaudsed maksud ja mitte otsesed maksud. igatahes ma olen valmis arvestama äh, või välja töötama kompromisse ma ei ole nõus, et finantstehingute maksu selles raportis mainitakse, see on väga vastuoluline teema, see ei ole käibemaksuga kuidagi seotud ja niimoodi võivad varju jääda palju olulisemad teemad siin raportis. ma ei tahaks arutelu selles ole, selle üle, kas me toetame finantstehingute maksu või ei ja seetõttu olen vastu ka muudatustele neliteist, seitseteist ja kakskümmend seitse kõneldes nüüd äh, käibemaksu korraldusest, siis ma tervitan muudatusettepanekut kuusteist, kaheksateist ja üheksateist, mis puudutab nüüd äh, alandatud käibemaksumäärasid ja erandeid ja samuti neid äh, soetusloendeid ja mitmeid konkreetseid vastuolusid, millele on tähelepanu juhitud. toetan muudatusi kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend neli, kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa. kompromisstekst mis sisaldab siis kõiki neid teemasid, on juba välja jagatud var variraportööridele. olen nõus muudatusega kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, tahaksin neid natukene muuta ning muudatus kakskümmend viis, kus nõutakse kõigi erandite kaotamist ning äh, ka ajapiire nendele alandatud maksemääradele, ma saan aru selle muudatusettepaneku mõttest, aga ma leian, et kõigi erandite ärakaotamine läheb liiga kaugele ja seetõttu ma seda muudatusettepanekut ei toeta enamik muudatusettepanekuid aga viitavad sellele, et meil on olemas siiski üksmeel et me tahame äh, olu, äh, minna edasi praegu sihtriigi põhimõtte juurde praegusest äh, põhimõttest ning samuti meil on üksmeel selles osas, et riiklikud maksu, käibemaksumäärad peaksid teineteisele lähenema ja me peame läbirääkimisi, et saavutada siis kompromiss selles osas. terve rida muudatus ettepanekuid tahavad äh, kustutada viited konkreetsetele protsentidele ja sellega ma olen nõus. ning lõpetuseks, mis puudutab bürokraatia vähendamist, siis ma olen nõus, et bürokraatiat tuleb vähendada sellisel moel, et see ei muudaks käibemaksusüsteemi avatuks pettusele, meil tuleb leida siin tasakaal ja ka selles osas me oleme kompromissid juba välja jaganud ning ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mis täiendavad minu ettepanekuid äh, bürokraatia vähendamise vallas ja eriti muudatusettepanekut äh, nelikümmend üheksa ning äh, muudatust viiskümmend neli. aitäh! suur aitäh! püüame teha nüüd väga lühidalt, annan nüüd sõna variraportööridele, Said, teil on sõna suur aitäh! loomulikult tahaksin ka mina tänada raportööri äh, suurepärase töö eest äh, ja kompromissettepanekute koostamise eest selleks, et võtta arvesse erinevaid mureküsimusi, mis me tõstatasime. näiteks seda, kuidas maksupettuse vastane võitlus on siia teksti sisse pandud, on suurepärane. lisaks need lõigud, mis räägivad halduskoormuse vähendamisest, on head. me räägime siin tõhususest ja proportsionaalsusest Äh, meil on ka standardvorm, äh, kõik need aspektid, mida ma just mainisin, on suurepärased. Äh, siin nendes ettepanekutes on mitmeid aspekte, mida meie arvates peaks veidi ka kohaldama. eriti, kui me räägime ähm, sellest äh, trendist või suundumusest, mis äh, toob kaasa muudatusi näiteks energiavaldkonnas või finantstehingumaksu osas. ma arvan, et me peaksime Äh, selles osas väga konkreetse sõnastuse valima, sest et see, mis puudutab finantstehingu maksu, siis tundub, et üle-euroopaliselt on konsensus äh, äh, saadud ja seda peaks ka mainima. mis puudutab energiamaksusid, siis ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas me saame seda siduda selle eelneva raportiga, mida me arutasime proua Lulingu raportiga. seal on ka erinevaid aspekte, mida me peame arvestama selleks, et me saaksime selles küsimuses ühtse seisukoha võtta ma tahaksin öelda ka seda, et äh, mul on äh, väga hea meel näha seda, et äh, raportöör on keskendunud erinevatele transpordiviisidele, lennundussektorile, mm, meretranspordisektorile ja nendele on lähenenud erinevalt. me peame mõistma, et käibemaks peab olema ka tulevikus suunav instrument, me tahame, et tulevikus sellega nii oleks, me tahame võimaldada erandeid äh, sotsiaalsete äh, või äh, äh, muudel sellistel eesmärkidel ja igal juhul ei tohiks see käibemaks olla takistuseks siseturu toimimisele, aga ähm, suur enamus äh, soovib näha äh, majanduse rohelisemaks muutmist ning äh, seetõttu me peame andma sellistele toodetele, mis seda eesmärki saavutada aitavad, eeliskohtlemise. igal juhul me peame vaatama neid eesmärke eri, eraldiseisvalt. kompromiss D keskendub samale teemale. siin te räägite mahaarvamisvõimalusest ja sellest, et see on, see peaks olema piiratud sotsiaalsete ja äh, keskkonna äh, eesmärkidega, aga ainult äh, erandjuhtudel. kui te räägite erandjuhtudest, siis see on võib-olla natukene liiga rangelt ja piiravalt sõnastatud ehk siis eh, siin on eh, teatud eh, punkte, mille osas meil on arvamuse lahknevus ja võib-olla me teeme omalt poolt veel ettepanekuid, kuidas neid lahk-, lahknevaid arvamusi ühildada, aga ma arvan, et me suudame edasi liikuda. ma usun, et väga paljude punktide osas oleme me siiski kõigele vaatamata juba üksmeele leidnud. suur aitäh ja nüüd Olle Alde nimel. aitäh, proua esinaine ma tahaksin tänada äh, raportööri, ma arvan, et te olete teinud ära väga suure töö, äh, väga hea töö ja äh, ma usun, et me jõuame lõpuks siiski laiapõhjalisele üksmeelele. nagu me juba kuulsime, on tegemist väga tundliku küsimusega. aga ma usun, et see lähenemine, mis raportööril on valitud, äh, on äh, samm õiges suunas ja seda vaatame sellele, et me teame, et äh, meil on oma koduriikide erandid väga südamelähedased. peamine eesmärk peab olema siseturu tugevdamine äh, kui erandid ei õõnesta siseturgu, siis ma arvan, et me peaksime nendega ka suutma elada ja leppida nendega. ma Ehm, poliitikas äh, alustades olin ehm, käibemaksu küsimustes äh, ehm, väga põhimõttekindel ja fundamentaalne, aga nüüd ma olen vanem ja targem ja mulle tundub, et see lähenemine ei ole võib-olla äh, kõige õigem. härra Falkenstein püüdis sellel teemal üht-teist ära teha Äh, igal juhul süsteem on fragmenteeritud äh, ning mõnedel juhtudel ähm, loob see tõkkeid meie siseturul. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime midagi mm, selle olukorra lahendamiseks ette võtma. ma äh, toetan maksuneutraalsuse põhimõtet, ettevõtted ei peaks olema need, kes seda maksu kannavad nagu me seal kuve, suvel kuulsime, on meil vaja rohkem koordineerimist maksuküsimustes, aga võib-olla äh, ei tohiks me saavutada täielikku harmoniseerimist. ma arvan, et äh, maksukonkurentsile peaks ka ikkagi ruumi jääma. me ei tohi maksusüsteemi äh, ohtu seada, konkurents Äh, on midagi, mida liberaalid äh, toetavad äh, ja see pole ilmselgelt üllatus. minu kolleeg härra Wolf Klints pidi ühele teisele kohtumisele Saksamaal lahkuma siit, aga ta ütles, et käibemaks on väga oluliseks maksubaasiks, eriti just tänapäeval, ja seetõttu mm, veel üks argument vähemate erandite jaoks on see, et äh, rahandusministritel on äh, vaja äh, usaldusväärset maksubaasi ning nagu te teate, siis käibemaks kujutab endast väga stabiilset maksubaasi. ta ütles, et et äh, ainult äh, Saksamaal äh, maksavad need erandid umbes kakskümmend miljardit eurot. ma loodan, et ta nüüd selle arvu andis mulle õigesti, aga igal juhul on tegemist väga suure hulga rahaga niisiis, võib-olla me, me võiksime kehtestada vähem erandeid, see tuleks, ma arvan, kasuks. ja rahandusministrid oleksid tõenäoliselt õnnelikumad. ja nüüd Äh, jõuan ma oma äh, südamelähedase küsimuse juurde, see on muudatusettepanekud nelikümmend ja viiskümmend seitse. Äh, Nendele on allkirja andnud mitmed kolleegid. ma ah,, te toetasite neid, ma ei kuulnud seda varem. Ähm, siis ma ei pea siin oma argumente esitama hakkama. aga mm, on mitmeid riike ja see puudutab vähendatud käibemaksumäära mittetulundusühingutele ja äh, see on seotud ka äh, spordidokumendiga äh, äh,, Baltsi äh, koostatud dokumendiga ning see on seotud ka selle varasema dokumendiga, mida me arutasime, mis puudutas internetipõhist hartmäng, hasartmängu. ehk siis äh, äh mittetulundusühingud Äh, nagu näiteks jalgpalliklubid, äh, kes toetavad noori mängijaid äh, ja sotsiaaltöö, mis nende klubide raames toimub. igal juhul me palusime komisjonil selles valdkonnas natuke liberaalsemad olla ja ma ei ole päris kindel, kas volinik Smeta teeb seda, ta vähemalt püüab seda teha ma arvan, et meie äh, komisjon peaks äh, seda mõtet toetama ja kui äh, raportöör härra Kaasa seda samamoodi teeb, siis ma arvan, et me suudame volinikuga õiges suunas suunata. mis puudutab nüüd finantstehingumaksu, siis ma ei tea, kui kaua me oleme seda juba arutanud, seda teemat. Äh, mina alguses ei arvanud, et see toimima saab, äh, aga tänapäeval toimub Euroopas nii palju kummalist ja võib-olla läheb ka see äh, toimima ja võib-olla nõus, ma ei tea, võib-olla. aga ma arvan, et meil ei ole selle raporti raames seda arutelu vaja pidada. kas me saame selles osas kokku leppida, praegu ei oleks selleks aruteluks õige aeg, ma olen täiesti nõus härra Kaasaga, mina ei usu sellesse maksu, ma arvan, et see hoiab Euroopat tagasi, aga võib-olla sellele vaatamata siiski kehtestatakse aga palun äh, hoidke see sellest raportist eemal, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna Ashley. aitäh, ma teen lühidalt tahaksin tänada härra Kaasat äh, ja tema meeskonda äh, selle väga äh, Mm, põhjaliku ja hästi suunatud raporti koostamise eest. käibemaksusüsteemid, mis meil liikmesriigiti on, on väga eh, eripalgelised, nad on erineva tõhususastmega ja meil on vaja laiapõhjalislikku raamistikku eh, käibemaksusüsteemile, eh, mis oleks vähekulukas nii ettevõtetele kui maksuametitele ja selline süsteem, süsteem aitab ettevõtteid oma tegevustes ja aitab siseturul toimida. samas ma olen pettunud, et mõned kolleegid on esitanud muudatusettepanekuid, ettepanekuid, mis jäävad selle raporti reguleerimisest väljapoole. me peaksime mõtlema käibemaksustrateegiale eh, ja me kaldume sellest kõrvale, kui me hakkame siin panema äh, paika mõtteid selle koha pealt, kuidas äh, kehtestada uusi makse ettevõtetele ja muuta Euroopa Liit äh, vähem hästi funktsioneerimaks. me peame keskenduma ainult käibemaksule siin raportis, kui me tahame edu saavutada. ma olen väga tänulik härra Kaasale selle eest, et ta ütles, et ta ei taha, et tema raport tegeleks finantstehingumaksuga. ma olen nõus üks kolleeg ütles, et on Äh, järjest suurenev konsensus selle maksu osas, minu arvates see nii ei ole, võib-olla Eurotsoonis jah, ja äh, mul oleks väga hea meel, kui Eurotsooni riigid viiksid sisse selle äh, maksu, sellepärast et see tähendab seda, et äh, kogu ettevõtlus kogu äh,, koliks Londonisse, see oleks suurepärane ja palun, palun viige see sisse, aga äh, üle Euroopa sellise maksu sisse äh, viimine on midagi, millele Ühendkuningriik veto peale paneb, niisiis äh, selle eesmärgi poole püüdlemine on täiesti mõttetu Ähm, äh, me ootame ähm, pikisilmi edasist koostööd härra Kaasaga, aitäh! suur aitäh ja nüüd Philipp Roheliste nimel. aitäh, ma püüan samamoodi lühidalt teha ähm, tavaliselt meeldib mulle ka see, et raportid on hästi fokusseeritud ja ma olen üldiselt nõus ka nendega, kes ütlevad, et me ei peaks äh, siia sisse tooma äh, seda maksu, finantstehingu maksu ja nii edasi üks asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et äh, me peaksime ütlema, et äh, väga paljud tegevused ja tööstusharud äh, on midagi, mis ei ole käibemaksuga hõlvatud ja me võime jah öelda, et me märgime ära selle, et praegusel hetkel finantsteenustele ei kehti käibemaks ja see on üks küsimus. ja me peaksime seda ütlema ilma selleta, kuidas me talle nüüd lahendama kavatseme hakata Äh, me peaksime ikkagi ütlema, et see sektor ei ole äh, hõlmatud ja see on probleem. me mm, peame mõtlema sellele, äh, mis põhjustel sellist tegevust ei maksustada võrreldes teiste teenustega. ja seetõttu mul oleks hea meel, kui me sellele konkreetselt viitaksime, täpselt nagu no, nagu me viitasime lennutranspordile miks lennutransport on saanud erandi, kui maanteetransport mitte see on tegelikult turu moonutamine ju ja äh, selles valdkonnas olen ma väga liberaalse mõtlemisega, mina tahan õiglast konkurentsi erinevate sektorite vahel, loomulikult. ja need on äh, siis need asjad, mida ma tahtsin teile öelda äh, kahe suure erandi kohta. ja loomulikult tegemist ei ole finantstehingumaksu puudutava raportiga, me peaksime selgelt välja ütlema ja me ei tahaks kõiki neid argumente uuesti kordama hakata Eh, lähitulevikus saame me selle teema kindlasti veel rääkida, aga eh, selle väljaütlemine, et see tegevus jääb eh, käibemaksu alt välja, on midagi, mida me kõik peaksime tegema ja lihtsalt ütlema, et see nii on. minu sõnastus erandite kaotamise kohta ja vähendatud maksumäära kohta on veidi fundamentalistlik, nagu üks mu kolleeg juba ütles, aga igatahes ma tahtsin saavutada järgmist Äh, Ashley Fox, te ütlesite, et me peame äh, ühtsema äh, süsteemi poole püüdlema, mis on vähem kulukas maksumaksjatele ja maksuametitele, siis sellega ma olen täiesti nõus. ja süsteemi lihtsustamine ja Olle Schmidtiga ma ei ole nüüd nõus, on harmoniseerimine see, mis meid aitaks. ma mõistan seda, mida te tahtsite öelda maksukonkurentsi küsimuses, aga äh, olukord, milles praegu kõik Euroopa liikmesriigid on maksutuludega seoses, ähm, on selline, ähm, ähm, kus peab vaatama, kes saab kõige paremini hakkama avalike huvidega, aga ma arvan, et me peaksime äh, maksutulusid võimalikult hästi jaotama ja see tähendab seda, et äh, siin tuleb mängu äh, Äh, mitte konkurents nii palju, kuid harmoniseerimine ja koostöö. ja ma arvan, et see on kiireloomuline küsimus ja ma usun, et äh, me peaksime seda ka rõhutama. ja sellega seoses äh, see mm, härra Kaasa poolt välja pakutud kompromiss ütleb mõlemat asja veidikene. me peaksime olema veidi ühtsemad oma tegemistes, aga liikmesriikidel peab olema õigus ka natukene öö, ähm, oma poliitikat paika panna, mis on võib-olla teistest poliitikatest, teiste riikide poliitikast veidi erinev ehk siis äh, võib-olla me peame natuke selgemalt võib-olla selle põhimõtte sõnastama äh,, andmaks äh, märku sellest, mida me tegelikult saada tahame. mina tahan öelda seda, et praegusel ajal meil on vaja äh, ühtsemaid äh, koostoimivaid süsteeme, loomulikult mitte sajaprotsendilises ulatuses, aga me peaksime ütlema, et meie eesmärgiks on saavutada konvergents, ühtsus, mitte erandid ja ma olen nõus ka sellega, mis siin öeldi eh, vähendatud maksumäära kohta keskkonna ja sotsiaaleesmärkide saavutamiseks. Eh, mulle ei meeldi see erakorralistel juhtudel eh, aspekt. meil on vaja seda, et see tarbimise maks peaks olema rakendatud selliselt, et me saaksime avalikke hüvesid sellega pakkuda ja kui kliimamuutuse vastane võitlus on meie jaoks avalik hüve, siis äh, me võime kaaluda erandeid või vähendatud maksumäära äh, äh, siin puhul. aga siin on oluline see, et see kõik peaks olema kontrollitav, auditeeritav me peaksime suutma mõõta seda avalikku hüve see on midagi, mida me vajame me tahaksime seda kindlasti siin dokumendis ka näha ja ma olen valmis sõnastuse üle arutelusid pidama, aga need on siis meie poolt välja pakutud mõtted, aitäh. Äh, aitäh. Äh, ma teen ka väga lühidalt. mina tegelikult ei ole selle teema variraportöör, aga ma tahaksin juhtida asja, ühele asjale tähelepanu ja esitada härra Kaasale kaks küsimust minu arvates on väga hea, et me äh, tegeleme selles raportis ka finantstehingute maksuga. minu arvates on väga oluline, et meil muudatusettepanekus kümme on viide äh, kalduvusele asendada otsesed maksud kaudsete maksudega. see on midagi sellist, mis on väga tihedalt seotud meie arutelu teemaga. mulle tundub, et raportööri märkused muudatusettepanekute osas äh, olid väga asjakohased ja äh, mul on äh, sellega seoses ka kaks küsimust. sest võib-olla ma saan esitada kaks suulist muudatusettepanekut, enne kui asi täiskogule läheb. kõigepealt me äh, meil on siin palju viiteid äh, VKE-dele selles raportis. aga üks muudatusettepanekuist ja muide, selle muudatusega ma nõus ei ole, äh, kõneleb VKE-de käibemaksust vabastamisest. aga VKE-de jaoks on äärmiselt oluline, et nad ei peaks riigile makse maksma enne, kui nad riigilt raha tagasi saavad. nii et, et ähm, näiteks meil Portugalis on VKE-dega väga tõsine probleem. Nad peavad äh, oma maksud ette ära maksma. ning äh, ma, ma tahaksin teada, kas äh, raportöör on nõus, et ma esitan selle kohta suulise muudatusettepaneku samuti olen ma äh, selle poolt, et äh, vähendatakse maksude, äh, maksuvabastusi ja igasuguseid erandeid, aga samas siin ei viidata võimalusele ka kehtestada näiteks kõrgemad käibemaksumäärad luksuskaupadele. niisiis ma tahaksin raportöörilt teada, et kas on veel võimalik esitada suulisi muudatusettepanekuid, mis puudutaks konkreetselt äh, luksuskaupade maksustamist? loomulikult äh, me äh, paneme tarbijad maksma kõrgemaid maksme igasuguste üldiste kaupade eest, aga luksuskaubad jätame tähelepanuta. aitäh! kas keegi soovis veel sõna? Vabbè, intanto anch'io ringrazio il eh, relatore, credo anch'io. mina tahaksin tänada härra Kaasat, meie raportööri. ma olen täiesti kindel, et me saame endale lõppkokkuvõtteks äh, raporti, millel on laiapõhjaline toetus. aga ma olen nõus härra Portasega äh, selles osas, et oleks vaja mingit lävendit VKE-de jaoks Äh, sest et äh, VKE-d tegelikult moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa majandusest. erinevatel liikmesriikidel on need lävendid erinevad. ning äh, kui meil oleks mingi ühtne lävend, siis muudaks, muutuks asi konkurentsi aspektist mõistlikumaks. Arliin ma teen väga lühidalt, sest ma arvan, et me peame edasi liikuma teiste raportite juurde ma tahaksin toetada kolleege Schmidt ja Ludvigson ja nende muudatusettepanekuid. mulle tundub, et eh, ma, või õigemini ma tahaksin kolleegidele meelde tuletada komisjoni rohelist raamatut ja digitaalset tegevuskava, mis ütleb, et meil on vaja lähenemist eh, kõigis valdkondades aga mulle eriti meeldivad need muudatusettepanekud, mis puudutavad e-raamatuid ja ajalehti ja nõnda edasi. nii et, et mul on väga hea meel, et Oole selle teema tõstatas, aga nüüd tuleme selle arutelu juurde selle üldise raamistiku kohta ma äh, tahaksin rahvaautorile avaldada tunnustust äh, töö eest, mis nad on teinud kompromisside saavutamisel, kompromisside osas, mis puudutab paindlikkust ja erandeid ja nõnda edasi ja minu arvates äh, need, just need erandid ja paindlikkus on siin väga olulised mina leian, et äh, Euroopa Liidu raamistikus on meil vaja äh, just äh, poliitilisest aspektist siiski säilitada teatud paindlikkust, loomulikult liikmesriigid peavad õigustama, miks seda paindlikkust on vaja ning näiteks majanduslanguse ajajärgul, kus Euroopas majanduskasv on praktiliselt null, siis Ühendkuningriigis möödunud, eelmise valitsuse ajal me vähendasime käibemaksu Äh, tegime seda Euroopa Liidu raames, mitte, mitte väljaspool, me kasutasime paindlikkust ja tegime selleks, et selleks, et tarbija äh, rohkem kulutaksid ja nüüd meil on uus konservatiivne valitsus, nemad on äh, käibemaksu tõstnud ja see juba mõjutab negatiivselt majandust ja tarbijatepoolseid kulutusi Äh, asi asi ei ole ju ainult äh, käibemaksus, äh, sest et kui tarbija kulutab rohkem, siis see toob ju ka sisse rohkem maksu. nii et, et ärgem seda paindlikkuse aspekti liiga palju õõnestame, võib-olla äh, äh, peaksime sisse panema siia selle fraasi, et see paindlikkus peab olema õigustatud või põhjendatud. ja ei avaks siis väravaid igasugustele eranditele. David, kas sa soovid veel sõna võtta? kas komisjon soovib sõna võtta? jah, komisjon soovib sõna võtta. aitäh äh,, raportöör. ma sooviksin tänada kõiki variraportööre nende ettepanekute eest. enamik ettepanekuid äh, on siis juba leid-, äh, kajastamist leidnud kompromisside ettepanekutes, mis ma täna hommikul välja jagasin. nii et, et vaadake need kompromissmuudatusettepanekud läbi äh, nii et, et kui välja jätta finantstehingute maks, siis kõik teised seisukohad on nendes muudatusettepanekud või kompromissettepanekutes juba sees. muudatus äh, nelikümmend, härra Schmidt, äh, see on vastu võetud ning mis puudutab äh, käibemaksu kogumise tõhusust, siis selles osas on ka üldine üksmeel ja meil on praegu veel üks kompromissmuudatusettepanek koostamisel selle teema kohta nüüd äh, kõneldes juriidilisest protsessist, äh, siis need õigusvahend, tahendid, mida me praegu tasu, kasutame, sisaldavad ebaselgeid sätteid ja seetõttu tuleb asja parandada. toetan äh, muudatust kuuskümmend kaheksa, kus seda osa täiendatakse, meil on veel aega, hääletus toimub vist kunagi septembris nii et, et ma jätkan koostöö tegemist kolleegidega selleks, et leida siis äh, sobiv tasakaal, aitäh. aitäh. jah, ma võin kinnitada, et me hääletame üheksateistkümnendal septembril ja oktoobri teisele täiskogule peaks see asi minema. aga nüüd läheme siis edasi äh, Omnibus kaks direktiivi juurde ja äh, härra Paltsi raporti juurde ning äh, härra Paltsi teine äh, raport Euroopa mõõde spordis äh, lükatakse edasi siis tõenäoliselt tänasele pärastlõunale pärast hääletust, sest võib-olla meil kaheksanda päevakorrapunkti peale läheb kogu järelejäänud aeg ära. nii, Prukart, sul on sõna. suur aitäh, lugupeetud esinaine, head kolleegid Omnibus kaks direktiivi puudutav äh, töö äh, raportiga võimaldas mul tegelikult tulla tagasi selle juurde, millest rääkisin juba kahekümne esimese märtsi töödokumendis. muidugi mõista, siin on päris palju tehnilisi muudatusettepanekuid tehtud ja need vastavad Omnibus kaks direktiivi nõuetele ning äh, heaks kiidetud suundumustele. minu jaoks on oluline eelkõige see, et intressimäärade kõverad äh, kohandada ning leida lahendused äh, sellega likviidsusprobleemidele ning turgudel toimuvale. seejärel tuleks leida ka äh, lahendused kolmandate riikide jaoks ning lisaks sellele tuleb arvestada, et komisjon on võimalikult laialdase lähenemise kasuks praegu otsustanud küsimused ei ole lihtsad, Omnibus kahe puhul on tegemist raamdirektiiviga, kuid lisaks sellele on ka rakendussätetega vaja tööd teha. läbi on viidud äh, põhjalik analüüs Omnibus kahe kohta ning äh, seal on siis ära toodud kõik see, mis on vaja ette võtta muidugi mõista, tegemist ei ole minupoolse kriitika, vaid pigem äh, faktide nentimisega. ma ise loodan, et asjad hakkavad nõukogus liikuma, muidugi mõista kõik tahavad äh, oma tükki tordist, mõned suuremad kui teised, aga kõik igastahes tahavad osaleda ning äh, tahavad siis äh, asjast osa saada, ehk teisisõnu me liigume lahenduse poole. ma olen äh, suure huviga arenguid nõukogus jälginud ja pean tunnistama, et võib-olla me peame laskma ennast veenda äh, tugevatest argumentidest, mis toetavad praegust lahendust. nõukogus ja komisjonis välja töötatud muudatused muudatuste äh, muudatustes äh, räägitakse eelkõige just äh, kokkusobivispreemiatest, me oleme selles osas kahtlevalt seisukohal Äh, lisaks sellele on veel teist laadi muudatusettepanekuid, järelevalveasutused, äh, huvitatud osapooled, äh, ettevõtjad turul, nendele kõikidele tuleb tagada võimalikult suur turvalisus turul. rakendusmeetmete osas me ei saa jääda lootma ainult delegeeritud aktidele ning tehnilistele ülevõtmisnormidele, Omnibus ühe puhul, mis on juba heaks kiidetud. me näeme, et oleks vaja tehnilisi norme, mis tagaksid selle, et konsulteerimine leiab aset ning arvestatakse ikkagi ka Euroopa kodanike esindajate seisukohtadega. loodetavasti õnnestub meil selle juurde veel põhjalikumalt tagasi pöörduda. eelkõige oleks vaja kas ma kõnelen liiga kiiresti, küsib äh, raportöör. jah, ma üritan äh, nüüd äh, kaotsi läinud aega tagasi teha, aga ma üritan jah, siis natukene aeglasemalt kõneleda. lugupeetud esinaine, mulle tundub, et on hädavajalik läbi vaadata need tingimused, mis puudutavad likviidsuspreemiat Euroopas ja me ei saa siin lootma jääda ainult tehnilistele lahendustele. tegemist on instrumendiga, millega võivad kaas-, vabandust, millega võivad kaasneda väga paljud tehnilised eh, probleemid. preemiate küsimus on lahtine, tuleb vaadata, kuidas preemiaid arvestatakse. praegu tundub, et eh, likviidsuse puhul see, sellist süsteemi ei saa kohaldada, muidugi mõista tuleb äh, turu anomaaliatega arvestada, kui hakatakse preemiaid arvestama. järelevalveasutused peavad sekkuma ning kui nad on kõik äh, välja selgitanud äh, ja teinud kindlaks, et tingimused on täidetud, siis saab ka preemiat ära määrata. nüüd, mis puudutab kolmandaid riike, siis praegu me ei saa nõustuda sellega, mida komisjon siin on nõudnud. ma arvan, et me peaksime esmalt välja töötama kriteeriumide nimekirja, mis puudutab vastavusi ja seda katsetama läbi peab viima teste, et vaadata, kas see sobib. lisaks sellele räägitakse komisjoni dokumendis üleminekusätetest. siinkohal komisjon soovib öö, äh, toimida läbi öö, äh, delegeeritud õigusaktide ja sellisel juhul öö, äh, nad leiavad, et öö, üleminek on tagatud. mina aga toetaksin raamdirektiivis ära toodud selged üleminekud kahes jaos. ja esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist peaks siis hakkama mm, äh, õigusakt kehtima. ettevõttel oleks esimesel aastal aega mm, kohaneda olukorraga nii kindlustusettevõtetel kui ka järelevalveasutustel ja teises äh, jaos siis tuleb juba hakata infot edastama ja see läheks kokku ka sellega, mis äh, solventsus ühes oleks ära too-, on ära toodud. teatud ettepanekud minu meelest äh, kulutõhususe seisukohalt ei olnud äh, kõige paremad kontrollimeetmete osas on siin väga huvitavaid asju välja pakutud, aga komisjoniga saan nõustuda selles osas, et kaks tuhat kolmteist peaks olema see aasta, kus antakse välja load ning tehakse Eh, ning tehakse seda siis siseselt. alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast solventsus kaks eh, hakkab kehtima ning eh, algab üleminekuaeg kahe aasta jooksul liikmesriikud, riikidel on siis võimalus kohaneda. ja kui maksujõuline kapital ei ole kaetud, siis saavad äh, liikmesriigid äh, väikeettevõtetele eritingimusi kohaldada. muidugi mõista on vaja vahe, koostada vahearuandeid ja tingimustest kinni pidada, lisaks sellele on ette nähtud kümneaastane üleminekuperiood. Repackage loans osas ma arvan, et ähm, sujuv üleminek on kõige parem viis. kaheaastane üleminekuperiood on välja pakutud selleks, et äh, oleks võimalik endiselt kasutada praegust aruandlussüsteemi, mis on oluline siis äh, väikeste keskmise suurusega kindlustusettevõtete puhul oodatakse esimesi kohaldusaruandeid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aga ei tohiks unustada, et väikeettevõtetel on tihtilugu vähe personali, neil on vaja rohkem aega, et ennast ette valmistada, oma kaastöötajaid ette valmistada. keskmise suurusega kindlustusettevõtete puhul on proportsionaalsuspõhimõttest kinnipidamine oluline ja suuniseid oleks vaja vastu võtta ainult konkreetsete tehniliste meetmete osas. ma loodan, et äh, minu raport pakub teile huvi, siin on palju muudki veel sees, aga kuna aega ei ole piisavalt, siis kahjuks ei ole mul võimalik kõigil peatuda. ma tänan teid äh, tähelepanu eest ning ootan suure huviga teie esmaseid reageeringuid, aitäh! Uh, suur aitäh ja Peter Skinner ja kolleeg Sikluna palus sõna. jah, ma tahaksin vabandada variraportööri nimel ma tahaksin täna äh, avaldada tunnustust Anna Paltsile, Paltsile raporti puhul ja tuleb ütelda, et äh, tõesti, tegemist on huvipakkuva küsimusega, sellele on vaja suurt tähelepanu pöörata, sest et muudatusettepanekute esitamise aeg on käes, tegemist on keerulise küsimusega ja tuleb meeles pidada, et tegemist on äh, nii-öelda tööriistakastiga ka Solventsus kahe jaoks. ja me peame tagama siin kooskõlastatud ja ühtlase lähenemise. Solventsus kaks on meie peamiseks eesmärgiks. ühtekuuluvuse nimel me peame tegutsema selle nimel, et äh, meie tööriistakast oleks võimalikult tugev siin on välja toodud kolm erinevat aspekti. esmalt Jopale antud õiguslikud pädevused, likviidsuspreemiumid. nüüd, mis puudutab äh, õiguslikke meetmeid, siis me peame tagama, et me ei riki mingil, mingil juhul Euroopa Liidu õigust ja Meroni otsust ning et Euroopa omaenda õigusaktidest äh, üle ei astu me peame Jobale aga ka pakkuma piisavalt äh, ka instrumente, et ta saaks toimida. teiseks, mis puudutab äh, ekvivalentsust, siis kui äh, Solventsus kaks jõustub, siis me peame endiselt vaatama, kuidas kolmandad riigid kaasata ning äh, struktuur peab äh, sobima kõikidele neile riikidele, kes äh, ajavad meie piirides äri ning ka vastupidi meie enda ettevõttele, kes tegutsevad väljaspool. ning edasi likviidsuspreemiumid. tegemist on olulise vahendiga kindlustajatele, et turutingimustes toime tulla. ning Eh, siin me peame muidugi eh, oma õigussüsteemis praegu olemasolevaga arvestama, nii et ma tahaksin veel kord tänada härra Paltsi ning kõiki teisi variraportööre, kes selle eh, olulise küsimusega tegelevad, aitäh! Um, uh, shadow... suur aitäh ja Silvi Goulart on ALDE variraportöör, teda praegu ei ole, seega läheme edasi ma olin Solventsus kahe osas äh, ka äh, variraporti, nii et võtaksin ise sõna. ma tahaksin rääkida kolmest asjast ja need on äh, otseselt seotud ka sellega, äh, mida Peter Skinner just mainis, aga esimene küsimus on seotud sellega, et töö ei ole lõpetatud ja likviidsuspreemiumitega ning sellega, kuidas kõik see on seotud pikaajaliste investeeringutega. ma olen alati tahtnud leida lahendust äh, tekkinud probleemidele ning äh, ma arvan, et me kõik tahame seda. me peame vaatama, mis täpselt ette võtta. ma arvan, et meil on vaja meil on vaja selgelt äh, võtta suund sellele, et me lahenduse poole suundume. muidugi tehnilised äh, üksikasjad. EIOPA peab olema teovõimeline ning neil peavad olema äh, piisavalt kõrgetasemeline järelevalvajad. sellega ma jõuan teise teemani, mis puudutab delegeeritud õigusakte Solventsus kahes on teatud küsimusi teatud delegeeritud õigusaktide eh, lahendada, sest et seda, kui aega on vähe, kaks kuud pluss kaks kuud. ja ma kardan, et eh, meil saab olema siin väga palju erinevaid asju vaja läbi vaadata nii lühikese ajaga finantsteenuste puhul me ei saa ka lubada endale seda lihtsalt, et meil piisavalt aega ei ole ning siin komisjonis ma olen rääkinud kolmest kuust ja kolmest kuust ja ma olen pidevalt ka komisjoniga äh, neid asju, nende asjade üle vaielnud. nüüd aga läheme edasi nimelt äh, oleme me saanud üha rohkem ja rohkem äh, delegeeritud õigusakte. ja see, et meil on vaja rohkem aega, et me seda mõistame, on väga tähtis. peame vaatama ka seda, mis me tegime, kui me äh, regulatiivsed ja tehnilised standardid välja töötasime, siis alguses ma usun parlamendis me tahtsime, et äh, esad oleksid väga tugevad ning ei oleks mingisugust poliitilist sekkumist nende tegevusse, sest et nemad tegelesid äh, tehniliste küsimustega me aga mõistsime, et tegemist oli millegagi, mida õiguslikult teha ei saanud. ning eh, kui tehnilised standardid olid olemas, siis oli võimalik lühikese ajaga äh, asjad äh, ära otsustada, üks kuu pluss üks kuu. nüüd aga äh, tuleb ütelda, et tunnen muret, kuidas me selle viiesaja leheküljega hakkama saame. kaks pluss kaks võib-olla ei ole piisav, meil oleks vaja kolm pluss kolm kuud aega ja ma ei tahaks leida ennast olukorrast, kus meil on äkki ainult üks pluss üks kuu aga ma saan samas ka aru, et samas on teatud teised asjad käimas ning teatud küsimustes meil on ikkagi vaja reguleerivaid tehnilisi norme. nii et ma praegu mõtlen selle üle ja vaatan, kas kui meile esitatakse ainult viissada lehekülge, kas siis me peaksime nõudma rohkem aega? ja võib-olla alguspunktiks peaks olema see, et meil oleksid delegeeritud õigusaktid ning eh, ma olen praegu kõige üle, sellele veel järgi mõtlemas, aga ma arvan, et seda tasus mainida. ja samuti äh, oli vaja tähelepanu pöörata sellele, miks meil oli lühem periood alguses EIOPA reguleeriv asutus, nagu Edward ütles, peab toimima Meroni otsuse kohaselt ja me peame leidma teatud tasakaalu. nii et kõik läheks nii, nagu me ikkagi soovime ma usun, et me peame seda küsimust veel arutama omavahel ja meeles pidama seda, et me kindlasti ei taha et meil muud lahendust ei ole ja peame lihtsalt ütlema ei reguleerivatele tehnilistele standarditele, sellepärast et meil ei ole piisavalt aega. ma kardan, et see ei oleks õige viis asjadega tegeleda. ja lõpetuseks kolmandad riigid ma arvan, et Peeter Edward äh, väga õigesti tõi selle välja, me peame vaatama, kuidas kolmandad riigid, kuidas lepingud äh, kolmandate riikidega toimivad äh, ja seda mõlemat pidi. tihtilugu me vaatame eelkõige seda, mida me siin Euroopas tahame, aga me peame tagama, et me oleme piisavalt head tingimused loonud seda ka dünaamilises mõõtmes muidugi mõista, Euroopas peavad kõike meie reegleid täitma. aga mis saab siis äh, nendega, kes toimuvad väljaspool? kas ja kus kehtivad teised reeglid, kas seetõttu on nad konkurentsivõimelisemad? ja võib-olla see ongi see küsimus, millega raportöör üritab äh, toime tulla, ehk siis ajutine tunnustamine. ma ei ole küll päris kindel, kuidas see nüüd äh, hakkab arenema järgnev viie aasta jooksul, sest et turgudel äh, toimub mõndagi. ma arvan, et sa oled üritanud üles näidata loovust oma töös ja võib-olla see ongi kõik, mis me praegu teha saame, sest äh, küsimus on keerukas. nii et veel kord tahaksin tänada sind selle eest, mis sa teinud oled ja ma arvan, et oleks hea, kui me saaksime veel seda arutada ja vaadata, kas on võimalik äh, seda veel paremaks muuta. või võib-olla võiks seda vahemeetmena kasutada aga võib juhtuda, et siis viie aasta möödudes me leiame ennast väga keerukast olukorrast. ma räägin, võtan praegu sõna kui komisjoni esinaine ning solventsus kahe raportöör, mitte niivõrd fraktsiooni esindajana. järgmisena aga soovis sõna ECR-ist härra Epping Äh, tema on nagu lahkunud ja Ashley, palun. His... aitäh, ma tahaksin tänada härra Baltsi äh, raporti koostamise eest niivõrd äh, tehnilises küsimuses, väga oluline, et delegeeritud õigusaktid ja tehnilised standardid saaksid paika niivõrd peatselt kui võimalik ja ma tunnen head meelt selle üle, et härra Palts saab ka aru, et praegused äh, tähtajad on liiga lühikesed. me toetame seda, aga täpsemaid detaile on veel vaja arutada. samuti tunnen head meelt selle üle, et härra Palts on teinud äh, väga vajalikke muudatusi just aruandluse osas. eriti, mis puudutab äh, vahendite nimekirju. ekvivalentsuse nõuded on vajalikud ning äh, ka kolmandate riikide, äh, kolmandate riikide puhul on see vajalik selleks, et ülemineku ajal äh, sisse viia siis vastavad õigusaktid Euroopas. vastasel juhul lihtsalt me teeme lõpu oma suhetele selles valdkonnas kolmandate riikidega viieaastane piirang võib-olla ei ole piisav ja võib tekkida olukordi, kus oleks seda võib-olla vaja veel pikendada. samuti, mis puudutab äh, illikviidsuspreemiume, siis äh, siin äh, Äh, on tehtud huvitavaid ettepanekuid. ma arvan, et tehnilised standardid on vajalikud selleks, et tagada ka ähm, hea poliitiline lähenemine. ja samuti üks küsimus veel, millele tahtsin tähelepanu pöörata, olid diskontomäärade kasutamine. suur aitäh, Roheliste nimel Sven, palun! Ich freue mich, dass wir ähm, jetzt äh, im Vollzug der Europäisierung der jah, ma tunnen head meelt selle üle, et nüüd on järelevalve küsimused äh, Euroopa ülesed ja me liigume edasi. Äh, tõepoolest, kätte on jõudnud aeg selleks, et nende küsimustega tegeleda ning härra Palts on seda teinud, väga palju muudatusettepanekuid on esitatud. see raport annab võimaluse rääkida kontrollistruktuurist, kuid samuti eh, annab meile ülevaate kriisile järgnevast ning eh, muust. nüüd paarist punktist lähemalt. Eh, poliitilisel tasandil paljud räägivad reitinguagentuuridest ning nende mõjust finantsturgudele ja väidetakse, et nende mõju on vaja vähendada. Omnibus kahes aga tekib küsimus, kas me ikkagi suudame seda teha. kas siin tehtust piisab? kas piisab sellest selleks, et nende reitingute mõju vähendada. nüüd Solventsus kaks kohta siin on olemas artikkel seitsekümmend viis ning ma arvan, et äh, me peaksime hoiatussignaali andma. aruandlussätete kohta on juba igati õigustatult äh, seda ka öeldud ja ma usun, et pangasektoris ja kindlustussektoris ei toimu hindamine vastavalt turule kas meil on vaja siin veel lisahindamist, et nõrgendada reitingute mõju? palju on räägitud riigivõlast ning nagu me teame varemalt kindlustussektoris vabandust, oleks äh, vaja üle hinnata kõik kindlustusasutused ja vaadata pärast kriisi, kas ei ole vaja uut kapitali. Äh, kapitali kvaliteet, omavahendite kvaliteet on samuti miski, millele tuleb suurt tähelepanu pöörata. pangandussektoris äh, on taoline säte juba olemas, siin aga ei ole väga selgeid ettepanekuid selles vallas tehtud meil oleks vaja sarnast lähenemist e, kindlustusasutuste puhul kui pankade puhul, sellepärast et e, ka kindlustusasutused kasutavad ju e, turge, kus ringlevad tuletisinstrumendid. me oleme nõus sellega, et mis puudutab delegeeritud õigusakte ja regulatiivseid tehnilisi norme, aga tekib küsimus, kas see pidurdab protsessi kui osa tehnilistest normidest. kui osades küsimustes on tehnilised normid ja osades äh, delegeeritud õigusaktid, kas siis ei teki teatud äh, vastuolusid, võib-olla peaksime me kasutama siin ainuüksi reguleerivaid äh, tehnilisi norme ning nüüd äh, äh preemiumite küsimus, preemiate küsimus ning mis puudutab äh, mittelikviidsuspreemiaid, siis ma arvan, et see võiks äh, endaga kaasa tuua teatud ohte ja seda erinevatele kindlustusettevõtjatele. ma tahaksin teada, mida äh, arvab nõukogu antitsüklilistest preemiatest? mittelikviidsuspreemiad tõepoolest äh, muudavad muu vägagi skeptiliseks ma arvan, et raportööri äh, poolt tehtud ettepanekud piir, piirangute kohta liiguvad õiges suunas, aga me peaksime selle küsimuse juurde tagasi tulema, me peaks me takistame seda, et taoline ettepanek nõrgestaks veelgi kindlustusettevõtteid. mis puudutab üleminekusätteid, siis algne või algsed projektid sisaldasid päris palju lahtisi klausleid. raportöör soovib, et ka ülemineku ajal demokraatlik kontroll eh, toimuks mina omalt poolt arvan, et kõik see peaks olema palju loetavam. ja ma tahaksin tänada raportööri, et ta on üritanud olukorda selgitada küll, aga minu meelest on teatud äh, küsimused veel lahtised, esmalt leiame, et ülemineku küsimustes oleks võib-olla vaja rohkem äh, paindust üles näidata. me räägime siin viiesajast miljardist varem kehtisid automaatsed sätted, aga äh, väikeettevõtete puhul oleks võib-olla hea, kui neil oleks äh, võimalik järk-järgult äh, tegutseda. selle vastu me ei ole, mis aga puudutab segakapitale või hübriidkapitale, siis siin on meil teatud mure, eriti seoses pika, pikkade perioodidega hübriidkapitale kasutatakse mitte ainult selle eh, kaitsmiseks, eh, mis juba olemas on, vaid ka selleks, et ära kasutada eh, üleminekuaega ning veelgi hübriidlaene saada. ning veel ma ei tea, kas me saaksime nõustuda eh, niivõrd suurte eranditega, mis siia on eh, sisse viidud. siin on minu meelest liiga suur eh, mänguruum jäetud. me nõistume kahekümne kuuenda ja järgnevatega, mis puudutab kindlustusagente ja mis puudutab ka kindlustusbrošüüre, me usume, et kolm korda aastas tuleks need koostada, see võib väike, väiksematele ettevõtetele probleeme tekitada, aga see võiks olla vajalik siiski. kas siin tuleks sekkuda või mitte, ma ei oska täpselt ütelda, aga ma kardan, et kui me teatud küsimustega ei tegele, siis see või, ei võimalda meile jällegi muid olulisi küsimusi tõstatada. ja kokkuvõtteks me põhimõtteliselt nõustume raportööridega üldistes äh, suurtes joontes, aga teatud väiksemates küsimustes me peame veel neid asju arutama ja kindlasti teeme muudatusettepanekuid. me usume, et Euroopa Parlamendil peaks olema õigus Äh, otsida vastuseid neile küsimustele, mis on esile kerkinud äh, kriisi tagajärjel ja me peaksime siin samamoodi toimuma nagu pangasektori puhul. kindlustussektor on muidugi erinev, aga ometigi puudutasid kriisi tagajärjed ka seda ning äh, sel põhjusel kindlasti leiab aset vägagi põnev arutelu. aitäh, kaks inimest on veel sõna soovinud, Arliin ja Jean-Paul Arliin kõigepealt. ma arvan, et väga paljudele asjadele on juba tähelepanu juhitud ja ma tahaksin raportööri tänada väga põhjaliku ja suurepärase töö eest. peatuksin ühel punktil, millele juhtis tähelepanu härra Kiigol, kui ta rääkis muudatusest viiskümmend neli. seal on, öeldakse, et lii-, liikmesriigid ei nõua, et kindlustus- ja edastuskindlustusfirmad esitaksid järelevalveasutusele täieliku nimekirja oma varadest härra Palts, me ei soovi tõesti suurendada bürokraatiat, eriti kui asi puudutab väikeseid ettevõtteid, aga tahaksin kolleegidele meelde tuletada, mida me juba oleme hääletanud seoses EIOPA ja esmamäärustega. mis puudutab info kogumist, siis me ütlesime väga selgelt, et kõik vajalik info, mis võimaldab asutustel oma tööd teha, tuleb neile edastada ning kui infotaotlus on vajalik, eh, siis tuleb see info esitada. ma ei tahaks hakata õõnestama nende ametite õigust vajalikku infot eh, küsida ja pädevad asutused, kellel seda infot küsida, on loomulikult liikmesriigid ja kui hakata liikmesriikidele siin eh, piiranguid seadma, ma ei usu, et see on raportööri kavatsus, aga sellises kujul, nagu see asi praegu on sõnastatud, võib selline mulje jääda ja seetõttu ei saa need ametid äh, täita oma ülesandeid äh, äh, sellisel moel, nagu me tahaksime. nii et, et minu arvates ei ole see muudatus kooskõlas sellega, mida me oleme si juba siin parlamendis vastu võtnud. minu arvates saaks seda muuta väga hõlpsa muudatusettepanekuga, mida ma olen valmis tegema, nii et, et see muudatusettepanek tõesti peegeldaks mõlemaid kavatsusi aga äh, ülejäänud asjad on kõik juba ära öeldud ja mulle tundub tõesti, et raportöör on teinud äh, väga tõhusat tööd, äh, ta on olnud väga üksikasjalik, nii et, et kõik olulised asjad on juba olemas, aitäh. Šambol järgmisena. aitäh, teen lühidalt. esmalt tahaksin avaldada tunnustust kolleegile väga hea töö, tehtud töö eest, tegemist on keeruka ja mahuka tööga ja ma usun, et ta on välja töötanud igati arukaid ja asjakohaseid lahendusi. tuleksin kahe aspekti juurde, konkreetselt esmalt ma tunnen head meelt selle üle, et tahetakse tagada, et EIOPA-l oleksid tegelikud äh, pädevused, seda parlament tahtis, äh, kui me äh, nõudsime taolise asutuse loomist ning ma usun, et Burkhardi ettepanekud on siin õiged. likviidsuspreemiad, üks tehniline küsimus nõukogu dokumendis räägitakse siis antitsüklilistest preemiatest, ka selles osas on väga oluline täpsustada, kuidas need kindlaks määratakse lisaks sellele ja praegu ma seda tegema ei hakka, aga me peame vaatama, kuidas ja mil moel hakkab direktiiv jõustuma ja milline on ülemineku ajakava, see on väga oluline selleks, et tagada kogu ähm, instrumendi tõhusus. lõpetuseks tahaksin veel ütelda, et siin on tegelikult kolm äh, peamist eesmärki. esmalt need lahendused, mis parlamendis äh, välja töötatakse, peavad vastama ka tehnilistele nõuetele, sellepärast et äh, hea õigusloome ei tähenda mitte ainult algus, haldusnõudeid, vaid ka tehnilist äh, elluviimist. samuti äh, peab see olema Euroopa-ülene ja me peame vältima erinevate erandite tekkimist, vastasel juhul me ainult lõhestame siseturgu ning see muidugi suhted kolmandate riikidega on tundlik teema, aga me ei tohi ohvriks tuua Euroopa õigusloomet ühe või teise part-, partneri nõuetele, kes äh, on väljaspool Euroopat ning nagu Sven ütles, samuti tuleb parandada ka mm, sõnastust, me ei saa niivõrd keerukaid ja raskesti mõistetavaid dokumente koostada, sest et seda on ju võimalik ükskõik kuidas tõlgendada ning lõpptulemusena äh, ei saavutada tõhusus tööd on veel te vaja teha, aga kus, kuna kolleeg selle eest hoolitseb, siis ma usun, et kindlasti sellega hakkama saadakse ja ma usun, et ka nõukogu saab meid toetada ja veel pool minutit äh, parlamendi rolli kohta. ma arvan, et äh, me peame siin äh, õigest asjast aru saama, me ei saa ühest küljest nõuda, et parlament oleks tõhus ja sekkuks, siis jällegi pea, seame sisse erinevaid piiranguid Äh, me ei saa nii toimida, sest et meie ju loome õigust. IFM-i puhul äh, olid asjad teistmoodi, aga Meroni puhul äh, oli tegemist jällegi teise ajaga, me ei saa hakata parlamendi õigusi piirama, lähtudes tekstist, mis vastus olukorrale, mis on täielikult muutunud. lisaks sellele delegeeritud õigusaktide kuhjumine, jah, see on probleemiks, aga tehnilistel põhjustel, materiaalsetel põhjustel ei tohi tekkida olukorda, kus me oma kontrolli ei saa läbi viia. suur aitäh! aitäh! Brookhart. ma tean, et äh, aega on vähe, seega tahaksin äh, tänada kolleege kommentaaride eest. Need olid väga kõikehõlmavad. minule on äh, väga selge, et eelseisvatel nädalatel tuleb meil keskenduda võrdsusele kolmandate riikidega, delegeeritud õigusaktidele ning tehnilistele rakendusstandarditele me peame need kaalul olevad küsimused selgeks rääkima ja samuti peame uuesti vaatama ka illikviidsuspreemiate teemat. üleminekumeetmed. ma arvan, et siin meil on hea võimalus äh, õige tee leida. mul oli eriti hea meel selle üle, et mind toetati Euroopa küsimuses ning äh, selles, et EIOPA-le tuleb anda suuremad õigused ja volitused. ma äh, hindan kõiki neid tähelepanekuid, mis siin tehti ning jään ootama edasisi arutelusid, mis meil eelseisvatel nädalatel plaanis on. meil on nüüd toimunud mõttevahetus, ma olen juba kokku leppinud kahepoolsed kõnelused variraportööridega, need toimuvad Strasbourgis ja siis paneme üksikasjad juba paika. nii et, et suur aitäh senise töö eest ja ma tõesti usun, et me oleme õigel teel. aitäh! kell on nüüd äh, pool üks ning nagu ma juba varem ütlesin, Euroopa mõõte arendamine spordis, see raport jääb siis meie täna pärastlõunasesse istungisse pärast hääletust ja hääletus on üsna lühikene. ja ma loodan, et ka inimesi on siis rohkem kohal nii. ma vabandan nende eest, kes tulid just selle punkti pärast siia, aga me arutame seda teemat siis täna pärastlõunal pärast hääletust, aitäh!